Sì. Cari colleghi, se per favore prendete posto, possiamo iniziare il nostro... Eh, kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele, siis me saame alustada. Eh, me alustame peaaegu õigel ajal. nii et, et olge palun nii kenad ja istuge oma kohtadele. piuttosto fitto di lavoro e, e credo che i temi che tratteremo oggi meil on täna üsna tihe päevakord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 me käsitleme täna Euroopa välisteenistuse loomist. ma märkan, et siin on väga palju kolleege täna kohal. tänane arutelu äh, toimub väga õigeaegselt. tegemist on äh, ajaga, kus äh, erinevate institutsioonide läbirääkimiste positsioonid äh, on äh, välja kujunemas ning kus me äh, teeme kindlaks siis, millised on need peamised punktid, mille üle läbirääkimisi peestakse. õigusloomepakett, mis on seotud välisteenistusega, ei ole veel täielik, nagu te teate. me ootame veel ametlikku ettepanekut, mis puudutab personali töötingimusi, see peaks äh, ilmuma pärast konsultatsioone personali esindajate erinevate organisatsioonidega. töö on käimas. meil on siis olemas juba äh, osad dokumendid ja läbirääkimised on käimas ja me tahaksime kuulda ka teie seisukohti, et meil saaks siin toimuda täna mõttevahetus. kõigepealt ma annan sõna raportööridele ja ekspertidele, keda me oleme siia kutsunud aga ma tahaksin öelda, et välispoliitika on äh, üks valdkondadest, äh, mida institutsioonid on väga kiivalt kaitsnud ning äh, seetõttu on täiesti loomu-, on loomulik, et valikud, mida tehakse välispoliitikas, otsustatakse, kes on meie liitlased, kes on meie vastased on äh, riikliku suveräänsuse väljenduseks. sellele vaatamata me kõik teame, et need väljakutsed, mis praegu meie ees seisavad, lähevad palju kaugemale üksikute riikide suutlikkusest ja ressurssidest. Äh, kui on olemas vajadus ja soov koostööd teha ja välja töötada ühine poliitika selles valdkonnas, siis ei saa eitada, et kui me teeme koostööd, teeme seda koordineeritult, siis me saame olla edukad, me saame avaldada mõju ning saavutada selliseid muutusi, mida me ei suudaks saavutada siis, kui me tegutseksime üksi. näiteks vaadake, milline on meie mõjujõud Balkani poolsaarel, pidades silmas sealseid kandidaatriike nagu näiteks Horvaatiat Äh, ja seda mõju ei saa me kasutada ainult oma lähinaabruses, kui vaatame mitmesuguseid mitme, mitmepoolseid foorumeid, äh, näiteks äh, kas või meie suhteid USA-ga, siis sellisel moel me suudame Euroopa Liidu võimet ühiselt tegutseda suurendada me peame suutma selles süsteemis oma välispoliitika iseloomu peegeldada. väga oluline äh, uuenduslik element on see, et ka meie, äh, meie saame nüüd ära kasutada välisteenistuses äh, liikmesriikide diplomaatide oskusi ja teadmisi. välisteenistus on on see, mis aitab meil luua tõelise Euroopa välispoliitika. see on see eesmärk, mida me oleme alati toetanud. Äh, parlamendisaadikutena aga peame me hoolitsema ka selle eest, et oleks tagatud läbipaistvus. me peame hoolitsema selle eest, et välisteenistus on aruandekohustuslik äh, meie institutsiooni ees. Äh, paljud ülesanded olid siiamaani äh, komisjoni pädevuses ja nad kuulusid ka parlamendi järelevalve alla. Äh, nõukogu on aga äh, rakendanud valitsustevahelist lähenemist, mis ei käi parlamendi järelevalve alla. arvestades seda, et välisteenistus on aruandekohustuslik ka parlamendi ees, tekib meil võimalus oma mõjujõudu suurendada ning luua dialoog äh, välispoliitika kõrge esindajaga Euroopa Liidu välispoliitika küsimustes ja see on väga suur saavutus. saavutus, äh, mis on kasulik mitte üksnes Euroopa Parlamendile, vaid äh, võimaldab ka rahvusparlamentidel teostada järelevalvet Euroopa Liidu välispoliitika üle. tegemist on äärmiselt olulise sammuga, seda käsitles hiljuti ka Äh, seda käsitleti ka rahvusparlamentide spiikrite kohtumisel Stockholmis hiljuti. niisiis, äh, meil on täna suurepärane võimalus äh, mitte üksnes luua tõelist Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikat, vaid ka muuta see poliitika läbipaistvamaks, demokraatlikumaks ning tuua see lähemale tavaliste kodanike ootustele ja lootustele Äh, nüüd ka natuke praktilist infot, mis puudutab siis äh, seda, kuidas näiteks sõna saada. me kasutame tavalisi reegleid, mis meil selliste istungite puhul on. Teile on välja jagatud paberid, kuhu te saate kirjutada oma nime. Äh, samuti olge nii kena ja öelge, millist parlamenti te esindate ja siis äh, satubki teie nimi kõnelejate nimekirja. tänane arutelu toimub kahes osas. ja et meil oleks äh, väga esinduslik arutelu, siis ma paluksin, et te äh, ei ületaks kõneaega kolm minutit. nüüd võime siis aga oma tööga algust teha kõigepealt saab siis sõna suursaadik Christopherson, kes esindab parunes äh, Ashtonit ja tema tutvustab siis Euroopa välisteenistuse loomise ettepanekut, seejärel saavad sõna meie kaasraportöörid härra Brock ja Verhofstadt ja siis on võimalik kõigil sõna võtta. niisiis, härra Christopherson, teil on sõna. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka selle võimaluse eest paari sõnaga rääkida meie nägemusest selle kohta, kuidas tuleks üles ehitada Euroopa välisteenistus. lubage alustuseks öelda nii palju, et kõrgem äh, esindaja Catherine Ashton äh, kahetseb väga, et ta ei saanud osaleda tänasel kohtumisel, kuid kahjuks äh, on tal üsna mitu välisvisiiti äh, praegu käigus ja seega ei saa ta täna Brüsselis olla. Te ütlesite, härra esimees, minu meelest täiesti õigesti, et tegemist on praegu väga olulise ajahetkega. ootused nii Euroopa Liidu sees aga ka äh, peaasjalikult just meie peamiste äh, partnerite seas Euroopa Liidu välisteenistuse osas äh, on väga suured. ja väga paljud meie partneritest võib-olla lootsid natukene liiga palju, selles mõttes, et kui kiiresti see välisteenistus toimima hakkab ja iga päev peaaegu küsitakse meilt, et millal see uus loom siis nii-öelda pead hakkab kandma. ja lootused äh, jah, tõesti olid natukene ülepaisutatud. sellepärast, et äh, see ülesanne meie ees on siiski väga keeruline. me peame üles ehitama äh, sellise välisteenistuse, mis äh, saaks äh, teenida siis kõrgemat esindajat äh, nelja ülesande täitmisel, mille on ette näinud Lissaboni leping. mitte tal ei ole ainult kaks ülesannet, vaid siiski neli. ta muidugi võtab üle nii-öelda Javier Solana senise töö välis- ja julgeoleku aspektid seega, mis on seotud Äh, siis ka otseselt selle portfelliga, mida kandis äh, välisasjade volinik komisjonis enne. kuid proua Ashtonil on siiski veel kaks lisaülesannet, kõigepealt on äh, ta Välisasjade Nõukogu alaline esinaine, mis iseenesest juba on peaaegu täiskohaga töö, sellepärast et Välisasjade Nõukogu esinaiseks olemine ei tähenda ainult seda, et te peate olema füüsiliselt kohal, kui Välisasjade Nõukogu kokku tuleb vaid see tähendab ka terve rida lisaülesandeid seoses tööga Euroopa Parlamendis eh, ja, ja mujal maailmas. ja lisaks sellele veel uus ülesanne, mida meil enne üldse ei olnudki, nimelt eh, järjepidevuse tagamine meie välistegevuses. Eh, kõik aspektid siis peaks ta kokku koondama nii-öelda äh, klassikalise välispoliitika, keskkonnaküsimused, kaubandusküsimused, äh, nii edasi ja nii edasi, nii et kõik need neli ülesannet on tal täita. lisaks sellele ei tohi unustada ka seda, et tegemist ei ole sugugi klassikalise välisministeeriumiga, mida me üle, üritame üles ehitada. seda sellepärast, et äh, ülesanne, mille eest vastutab äh, kõrgem esindaja, katab märksa laiemat valda kui äh, tavaline mõne riigi välisminister. tema töö hõlmab äh, klassikalisi välispoliitika aspekte, kuid lisaks sellele ka väga suur majandusportfell, äh, sealhulgas väga olulised nii-öelda finantsabi küsimused, kuid sinna hulka kuuluvad ka sellised äh, ülesanded nagu näiteks tsiviil- või sõjalismissioonide täitmine. välisministrid tavaliselt valitsuses seda ülesannet ei täida. nii et me peame leidma struktuuri, mis kõik need aspektid koondaks. ja lõpetuseks meie viimane väljakutse on leida selline struktuur, mis sobiks kokku ka Euroopa Liidu institutsionaalse ülesehitusega on täiesti selge, et väga paljude instrumentide osas, mida meil on vaja välispoliitika jaoks, on tegemist klassikaliste ühenduse instrumentidega, näiteks majandusabi andmine, kuid kui me räägime välispoliitikast täna, siis ei saa mööda vaadata ka keskkonnas, rändeküsimused, terrorivastane võitlus, kõik need asjad on ähm, meie töö keskmes ja väga paljud nendest poliitikatest on tegelikult klassikalised ühenduse poliitikad mis tähendab seda, et teenistus ühelt poolt peab siis toimima väga mitmel juhul äh, täiesti tavalise Euroopa Komisjoni teenistusena. Nad peaksid esitama ettepanekuid, mis võetakse siis komisjoni ähm, kolleegiumis vastu ja lähevad siis edasi vastavatesse teistesse institutsioonidesse, kuid samas peame me katma ka valdkondi, mis täiesti selgelt täna on äh, sellised, kus peamine pädevus lasub liikmesriikides ja kus pädevuste üleminekut äh, Lissaboni lepinguga ei ole toiminud, toimunud. ning on väga oluline mõista, et äh, on suur vahe sellel, kas me tegutseme näiteks väliskaubanduse valdkonnas väliskaubanduse osas on meil eraldi volinik, kellel on oma vaba, omad pädevused, kui komisjon ei ja volinik ei tegutse, siis mitte keegi teine ei tegutse, aga välispoliitikas on, on lugu hoopis teistsugune. kui me ei suuda kokku leppida ühtses lahenduses Euroopa Liidu tasandil, siis ei jää mingisugust vaakumit, nii nagu kaubanduspoliitika puhul, sellepärast et tegutsema hakkavad liikmesriigid seega alternatiivi ei ole nii nagu kaubanduspoliitikas, et mitte midagi ei juhtu, vaid alternatiiviks on see, et meil on kakskümmend seitse erinevat äh, välispoliitikat, nii et seega tegemist igapäevase väljakutsega meie jaoks, nimelt äh, Euroopa Liidu välispoliitika tagamine ja ka sellele tuleb siis leida sobivad lahendused äh, välisteenistuse struktuuri loomisel ja sellepärast ongi väga oluline, et äh, me saaksime Euroopa Liidu teiste institutsioonidega paika väga selged äh, ja head suhted, äh, muidugi Euroopa Komisjoniga ees, eelkõige, aga ka Euroopa Parlamendiga, sellepärast et Euroopa Parlament on üsnagi mitmel puhul läbi kaasotsustusmenetluse kaasatud meie töösse, näiteks nagu välisteenistuse finantspool ja meil on tõesti Euroopa Parlamenti vaja üsna mitmes valdkonnas. sama puudutab äh, välisteenistuse loomist, sellepärast et äh, isegi kui välisteenistuse osane äh, otsus, selleks on vaja ainult Euroopa Parlamendi arvamust, teame me väga hästi, et ega see Euroopa Liidu välisteenistus toimima ei hakka, kui ei ole muudetud äh, personalieeskirju, kui ei muudeta finantsmäärustikku ja kui meil ei ole eelarvet, mis äh, võimaldaks meil siis tegutseda. Äh, muidu jääb meie asi lihtsalt tühjaks kestaks ja selles osas kõiges on Euroopa Parlamendil kaasotsustusmenetluse õigus ja de facto seega oleme me praegu olukorras, kus kõik need neli elementi on ühes paketis ja Euroopa Parlamendil on selle kõige üle kaasotsusmenetluse õigus. meie meelest see ei tähenda aga seda, et kõik need neli aspekti tuleb heaks kiita ühel hetkel, kuid äh, tagada tuleb kindlasti see, et kogu paketi elemendid siiski saavad heakskiidu selleks hetkeks, kui me läheme juba üle siis äh, otsuste ametlikule vastuvõtmisele. praegu me oleme olukorras, kus kõrgem esindaja on teinud omapoolse ettepaneku, nõukogu on esitanud oma esimese positiivse äh, heakskiidu sellele, praegu on käimas väga intensiivsed arutelud Euroopa Parlamendiga, te mainisite, härra esimees, üsna mitut mitteametlikku kohtumist ja tõesti tänapäeval olen ma rohkem Euroopa Parlamendi ruumides kui kuskil mujal Brüsseli linnas. ja mulle tundub, et asjad äh, liiguvad edasi, kohale me veel ei ole jõudnud, kuid äh, sihtkoht läheneb ja minu seisukoht on küll see, et äh, on suhteliselt suur võimalus, et võib-olla järgnevatel päevadel, nädalatel äh, jõuame me vähemalt poliitilise kokkuleppe raamistikunigi ja meie omalt poolt oleks vägagi huvitatud siis sellest, et mõn-, et võetakse vastu ka konkreetsed ametlikud otsused veel enne suvepuhkuseid selleks on muidugi vaja nelja otsuse vastuvõtmist, aga muidu me ka toimi, töötama ei saa hakata, kui meil mingisuguseid baasotsuseid ei ole vastu võetud meie töö toimimise kohta. kogu see mehhanism, kogu see institutsionaalne ülesehitus on väga oluline, kuid kõige tähtsam on ikkagi meie jaoks see, et Äh, kas äh, see teenistus suudab töötada välja sellist välispoliitikat, mis on meie ambitsioonide kõrgusel. minu meelest võimalus selleks meil on täiesti olemas ja põhimõtteliselt oleme me täna jõudnud olukorda, kus liikmesriikide suhtumiste vahel ei ole väga suuri lõhesid ja mulle tundub, et äh, me oleme ületanud väga, need väga sügavad lõhed, mida me nägime pärast Iraagi sõda, liikmesriikide vahel ja mulle tundub, et aeg on õige selleks, et äh, välispoliitilisi ambitsioone täitma hakata. suur tänu teile! suur tänu teile, härra Kristoffersen, selle väga kasuliku ja huvitava sissejuhatuse eest ja äh, nüüd äh, tahaksin sõna anda edasi meie kahele raportöörile, välisteenistuse küsimuses kõigepealt sõna härra Brokile ja siis äh, härra Verhofstadile, härra Brok esindab Ahvetit äh, ja härra Verhofstad siis põhiseaduskomisjoni, kummalegi kuus minutit, nii et äh, jääks aega ka aruteludeks, nii et härra Brok, palun. suur tänu, härra esimees. lugupeetud kolleegid peale härra saadiku Kristoffersoni kommentaare, sooviksime lisada veel mõned kommentaarid omalt poolt. tõesti, läbirääkimised on olnud väga keerulised, kuid ma arvan, et hea tahte korral e, jõutakse nendega lahenduseni. ja te näete ka, et e, see, et otsusega on kaua aega viivitatud, see ei sõltu mitte Euroopa Parlamendist lihtsalt on, on mõningad eeltingimused, mida ei ole suudetud veel äh, täita ja ma tean, et komisjon peab ka ametiühingutega väga keerulisi läbirääkimisi pidama ja ei ole tehtud, ei ole jõutud lahenduseni ka personali eeskirja osas ning ka finantsmõju Euroopa välisteenistuse osas tuleb veel läbi arutada Äh, komisjoni ja nõukogu äh, personaliga on asi natukene lihtsam, aga kui üks kolmandik personalist peaks tulema liikmesriikidest, nii nagu äh, leping seda ette näeb, siis tuleb ka tagada, et on olemas ka finantsvahendid kogu selle süsteemi rahastamiseks. ja seetõttu, et võtta vastu tõsiseltvõetav otsus, siis on vaja kõik need analüüsid ka läbi viia Euroopa Parlament on kaasatud kaasotsustusmenetluse raames ja Lissaboni leping ütleb, et nõukogu äh, rakendab äh, Euroopa välisteenistust, seda kõrge esindaja ettepanekul koos äh, komisjoni nõusolekuga peale seda, kui on konsulteeritud Euroopa Parlamendiga. Euroopa Parlament kui Euroopa Parlament ei ole konsultatsiooniprotsessi lõpetanud, siis ei saa nõukogu ka oma luba anda. see tähendab, et siin on vaja kokkuleppele jõuda institutsioonide vahel, kuid me peame arvestama veel edasiste asjadega. kui riiklikud ametnikud saavad samasugused õigused ja kohustused ja ma leian, et see on ka õige ja seda ütleb ka leping, siis ei tule muuta mitte personali eeskirju ja meil on olemas siin ka mõningaid äh, äh, pretsedente olemas. ja see näitab, et me peame kõik äh, üritama jõuda sidusa otsuseni. teiseks, kui vastupidiselt meie ettekujutelmadele see teenistus ei saa sui generis iseloomuga teenistuseks komisjoni all, vaid ta muutub iseseisvaks institutsiooniks, siis tuleb muuta personali eeskirja artiklit üks ja see muudab ka Euroopa Parlamendi rolli. meie arvame, et me ei vaja uusi ametkondi, sellepärast et äh, see ei mõjuta positiivselt ei haldust ega ka äh, muid aspekte. me peame ka vaatama, milline on see sui generis äh, iseloom, mida me selle all mõistame ja kui me oleksime konvendis soovinud sellist uut ametkonda luua, siis me oleksime selle ka lepingusse sisse kirjutanud. see tähendab, et kui see uus ametkond ei, teenistus ei jää komisjoni alla, siis tuleb ka tagada väga eh, selged eh, punktid ning need tagatised on eelkõige seotud just kontrolli küsimustega. eelarve, eelarve kontroll ja ka eelarve kinnitamise õigus. Euroopa Parlament peab saama siin samasugused äh, õigused, nagu see oleks ka siis, kui see äh, teenistus on komisjoni alla loodud. vastasel korral me satume Euroopa Liidus kontrollivabasse ruumi ja see organ, kui hakkab tegutsema, isegi kui äh, raha kasutamine jääb komisjoni pädevusse, siis ei saa tekkida olukord, et tekib selline kontrollivaba ruum nõukogu ja parlamendi vahel. siin tuleb ka täpselt selgitada, et riiklikud diplomaadid, kes on teenistuses, peavad alluma täpselt samasugustele kontrollikohustustele nagu ka kõik ülejäänud äh, ametnikud ja ma arvan, et kõik need punktid tuleb tagada ja siin on veel palju ähm, lahendamata küsimusi. näiteks äh, kas administratiiveelarve ähm, peab olema eraldi äh, eelarverida. ja see on ähm, minu jaoks natukene keeruline küsimus. kontrolli küsimused see on praegu äh, on osas kuus. nii et siin eelarve küsimused on äh, sellised, mis tuleb kindlasti tagada ja siin tuleb tagada kõrgele esindajale oma õigused eelarve osas peale selle eh, poliitiline kontroll ja Euroopa Parlamendi poolt teostatav eh, poliitiline kontroll, härra Kristofferson juba viitas sellele, et, et eh, läbirääkimistel arutatakse praegu ka seda, mil viisil Euroopa Parlament otsustusprotsessidesse konsultatsiooniprotsessi raames a priori juba kaasatakse samuti tuleb ka läbi arutada, kuidas Euroopa Parlament saab äh, rakendada oma kontrolliõigust, kes äh, kas-, äh, asendab proua Ashtonit, kui teda, kui tal ei ole võimalik kohale tulla. meil on oluline, et kontroll oleks tagatud kõikides valdkondades ja siin on veel üks kommentaar minu poolt see teenistus on hübriidteenistus. siin üritatakse ühenduse ülesanded ja valitsustevahelised ülesanded ühte teenistusse hõlmata ning Euroopa Parlament peab tagama selle, et see de facto ei viiks selleni, et äh, ühenduse ülesanded äh, saaksid valitsustevahelise iseloomu. sellepärast, et äh, on palju küsimusi, mis vastavalt lepingu artiklile seitseteist ja kakskümmend üks on ühenduse tasandi küsimused. ja seetõttu tuleb siin tagada, et nii Euroopa õigust kui ka Euroopa Parlamendi pädevust tuleb ka nendes küsimustes ähm, tagada. nii et nendes küsimustes tuleb veel täpsed otsused leida, suur tänu. suur tänu, härra Brock ja nüüd saab sõna härra Verhofstadt. kuueks minutiks. tema on raportöör äh, põhiseaduste komisjonist. Äh, aitäh, esimees. ma tahaksin kõigepealt kõigile meelde tuletada, äh, milline on see filosoofia, mida jagame mina, härra Brock ja teised raportöörid, kes selle teemaga tegelevad Euroopa Parlamendis tahaksime meie näha sellist teenistust, mis on laiapõhjaline ja nii ambitsioonikas kui vähegi võimalik. me sooviksime, et see teenistus integreeriks kogu Euroopa Liidu välispoliitika. see tähendaks siis arengupoliitikat, koostööpoliitikat, naabruspoliitikat ning samuti humanitaarabipoliitikat meie leiame, et ainult siis, kui me suudame integreerida kõik need Euroopa Liidu välispoliitika valdkonnad ühte teenistusse, siis suudame me ka saavutada vajaliku järjepidevuse ja sidususe, mis annaks Euroopa Liidule vajaliku mõjujõu maailma areenil. seetõttu me olemegi valinud sellise lähenemise, me oleme valinud sellise filosoofia, mis tuleneb kahe tuhande teise aasta konvendist. kahe tuhande teisel aastal siis tulevikukonvendi liikmed, sealhulgas ka härra Brock, püüdsid leida lahendust äh, sellele, et äh, meie välispoliitikas puudub sidusus ning äh, see lahendus, mis kahe tuhande teisel aastal leiti, oli uue üksuse loomine, mis siis määraks kindlaks Euroopa Liidu ülesanded ning töötaks välja tõeliselt ühtset välispoliitikat Euroopa Liidu jaoks. kahe tuhande teisel aastal äh, taheti luua selline teenistus, mis äh, ühendaks äh, teatud elemendid, mis praegu on nõukogu all ja ka sellised elemendid, mis on seotud naabruspoliitikaga. tegemist oli väga ambitsioonika plaaniga. praegu on meie ülesandeks need tollased ambitsioonikad seisukohad ellu rakendada me oleme nende seisukohtadega arvestanud ning äh, loomulikult äh, ei muuda see komisjoni ja nõukogu pädevusi. teenistus, mida luuakse, ei ole otsuseid langetav organ. tegemist on organiga, mis lihtsalt äh, aitab ettepanekuid esitada ja ellu rakendada ning ka tulevikus langetatakse ikkagi äh, otsuseid volinike kolleegiumi poolt, äh, kui äh, küsimused puudutavad ühenduse pädevusi ning kui need puudutavad ühist välispoliitikat, siis langetab otsuseid nõukogu. välisteenistus ise peab oma iseloomult olema autonoomne. me nimetame seda teatud sui generis teenistuseks ning loomulikult peab olema säilitatud tasakaal erinevate Euroopa Liidu institutsioonide vahel. see teenistus ei saa olla iseenesest institutsioon, sellepärast et tal ei ole selliseid volitusi, mis on teistel institutsioonidel, ta ikkagi teenib komisjoni ja nõukogu selle teenistuse ülesandeks on ka hallata tulevikus äh, ühenduse rahasid ning äh, vastavalt aluslepingutele saab ühenduse vahendeid hallata äh, ainult siiski üks konkreetne ühenduse institutsioon, antud juhul siis komisjon. kui me hakkaksime seda muutma, siis me looksime väga tõelise pretsedendi, sest me lubaksime ühel teenistusel, mis tegelikult ei ole institutsioon, hakata eraldama eelarvevahendeid ja see oleks väga ohtlik pretsedent meie ettepanek oleks seetõttu, et see teenistus läheks siis eh, eelarve eh, ossa kolm, mis puudutab siis ühendust ning eh, sinna alla käivad siis tegevuskulud, Euroopa Liidu tegevuskulud. sellepärast, et ainult selles eelarve osas on tõesti siis just nimelt antud valdkonna kulud käsitlemist leidnud, sest et teda, seda asja ei saa panna mitte ühegi teise eelarvejao alla ja see ei tähenda nüüd seda, et see teenistus on kohe automaatselt komisjoni osa, see teenistus peab jääma siiski autonoomseks. see teenistus peab suutma eh, ise suud-, inimesi ametisse määrata, aga me soovime loomulikult, et meil oleks tõhusalt toimiv teenistus ja et need poliitikad, eh, mida ta ellu rakendab, on sidusad ja seetõttu peab teda rahastama ühend, eelarveühenduse osast. sellisel juhul saame me endale lubada laiapõhjalist ja ambitsioonikat välisteenistust ning sellisel juhul on meil võimalus lüüa, luua, lühendada ka humanitaarpoliitika, arengupoliitika, naabruspoliitika, need kõik kokku liita, sellepärast et kui me valiksime mingi muu meetodi, siis ei oleks võimalik kõiki neid poliitikaid selle teenistuse alla integreerida. loomulikult meil ei saa olla eh, tõeliselt ühist välispoliitikat, kui liikmesriigid sellega nõus ei ole. otsuste langetamise protsess eh, nõuab seda, et otsused langetatakse ühehäälsuse alusel, aga selge on see, et meil on ka vaja ühenduse lähenemist, see tähendab, et meil on vaja teenistust, mis suudab viia läbi vajalikke analüüse, leidmaks, eh, mis on siis konkreetselt Euroopa Liidu huvides. ainult Äh, loomulikult on selge ka, et Euroopa Liidu välispoliitika ei hakka asendama liikmesriikide välispoliitikat, eesmärk oleks, et see lihtsalt täiendab liikmesriikide välispoliitikat, kõik aluslepingud on selles äh, osas väga selgesõnalised. nagu te teate, härra esimees, meie Euroopa Parlamendis äh, oleme valmis läbirääkimistel proua Ashtoniga, nõukogu ja komisjoniga edu saavutama Äh, meile tundub, et hetkel on meil äh, vaja see teenistus töö, töösse saada nii kiiresti kui võimalik. ja on ütlematagi selge, et Euroopa Parlament on valmis läbirääkimistel edasi minema, aitäh! Äh, aitäh meie kaasraportööridele, aitäh nende väga selgete ja lühikeste sissejuhatuste eest, enne kui me alustame arutelu, tahaksin teile öelda, et meil on siin ka äh, delegatsioon Saudi Araabiast, kus on äh, nii diplomaatilise korpuse kui valitsuse esindajad. niisiis tervitame oma külalisi Saudi Araabiast ja täname neid selle eest, et nad siia tulid. ma tahaksin tähelepanu juhtida sellesse, et äh, huvi Euroopa Liidu diplomaatia vastu, eks see ulatuvad kaugemale Euroopa Liidu piiridest ka muu maailm tunneb meie vastu huvi ja me oleme selle üle rõõmsad. tahaksin väga lühidalt öelda ka seda, et äh, siin on täna esindatud kakskümmend kolm rahvusparlamenti, äh, ühtekokku kakskümmend kaheksa parlamendikoda. meil on siin nelikümmend rahvusparlamentide saadikut, Ühendkuningriik ja Ungari on silmitsi valimisjärgse olukorraga. Austraalial ja Maltal on ka probleeme. aga igatahes nüüd alustame siis aruteluga. ja ma tahaksin eraldada kõneaega nii Euroopa Parlamendi saadikutele kui ka Rahvusparlamendi saadikutele vaheldumisi ja ma tahaksin säilitada ka enam-vähem geograafilist tasakaalu sõnavõtjate osas Teie kõneaeg on näha siin ekraanil. nii et, et hoidke sellel silma peal, siis te teate, kui palju te veel rääkida saate. ja nüüd saab sõna Prantsuse senati esindaja kolmeks minutiks oh.. D'abord permettez-moi de, de... suur tänu, härra esimees, kõigepealt eh, lubage äh, Prantsuse senati nimel tänada teid selle võimaluse eest koos äh, Euroopa Parlamendiga rääkida Euroopa äh, välisteenistuse loomisest. Äh, tegemist on meie meelest väga suure uuendusega ning äärmiselt positiivse sammuga, mis tõlgib Lissaboni lepingu poliitilise tahte reaalsusesse. Prantsuse senat on võtnud oma seisukoha selle välisteenistuse loomise osas ning äh, me, meie seisukohad keskenduvad kolmele aspektile. kõigepealt äh, me oleme arvamusel, et Euroopa välisteenistus ja seda öeldi ka hetk tagasi, peab olema selline teenistus, mis on use generis äh, iseloomuga ja et nad on autonoomsed komisjonist ja nõukogust, eelarvest ja personaliküsimustes ning kindlasti tuleb tagada kontroll nende tegevuse üle ja tei-, edasi, senat on arvamusel, et selle teenistuse ulat-, tegevuse ulatus peab olema nii lai kui võimalik, selleks et tagada järjepidevus ja see tähendab seda, nagu ütles ka raportöör, et see peab hõlmama ka arenguabi, naabruspoliitikat, humanitaarabi, küsimusi, aga peab andma ka Euroopa Liidu poolse vastuse kriisiolukordades. ja kahjuks see praegu on ka väga aktuaalne ja lõpetuseks, ja see on meile väga äh, südamelähedane, senat äh, on rõhutanud äh, seda, kui oluline on välisteenistuse osa selgete suhete loomisel Euroopa Liidu sees, mitte ainult Euroopa Parlamendiga ei pea nad koostööd tegema, mida me muidugi tervitame, kuid meil peavad olema väga selged sidemed paigas ka rahvusparlamentidega me ei ole huvitatud äh, valitsuste vahelisest poliitikast, sellel peab olema ka parlamentaarne mõõde. see on selline hübriidsüsteem. me tahame, et äh, see poliitiline tahe tõlgenduks äh, ka siis reaalsusesse, et Euroopa Ühendusel oleks pädevus. Senati liige Hülo sellest ka pärast räägib, nii et meie tahame, et see välisteenistus hakkaks töötama meie poliitilise ambitsioonide täitmiseks ja ja võib-olla ületada teinekord vastuseisu Rahvusparlamendide ja Euroopa Parlamendi vahel ja see kõik peaks edasi viima siis Euroopat. suur tänu teile, härra Blanc. ja suur tänu ka kõne ajast kinnipidamisest. nii et kaks korda tänu teile ja Poola senati esindaja järgmisena. härra esimees, daamid ja härrad, tere hommikust teile! Poola parlamendi nimel, Poola senati nimel tahaksin ma rõhutada järgnevalt. see mõte, et luua tõhusalt töötav ja efektiivne Euroopa välisteenistus on meile väga südamelähedane Poola toetab seda eelnõud, mida kõrgem esindaja ja komisjoni asepresident esitas ja mille osas on kokkuleppele jõutud ka üldasjade nõukogus kahekümne kuuendal aprillil. ma viitan siin siis eelnõule ja otsuse eelnõule, mis puudutab Euroopa välisteenistuse toimimist. see eelnõu hõlmab endas terve rida väga olulisi mõtteid, milles on oma panuse andnud ka Poola. me oleme arvamusel, et Euroopa välisteenistus on äh, kindlasti selline institutsioon, mis äh, loob lisandväärtust Euroopa Liidu jaoks ja Euroopa institutsioonide jaoks. Euroopa Parlamendil avaneb võimalus tegutseda ka äh, välispoliitika vallas, kuid nagu juba täna on öeldud, see institutsioon peaks olema üles ehitatud äh, siiski võrdsete võimaluste põhimõttele. kõik liikmesriigid peavad koostööd saama teha võrdsetel alustel ja tuleb äh, alal hoida mm, täieliku läbipaistvuse põhimõte äh, ka personali värbamisel. tuleb äh, austada geograafilise tasakaalu põhimõtet. Poola täna praeguses läbirääkimiste faasis tervitab eelnõusid, mis on esitatud koostöö kohta kõrgema esindaja ja Euroopa Parlamendi vahel meile tundub, et mitteametlikel kohtumistel Euroopa Liidu liikmesriikide vastvalitud delegatsiooni juhtidega ja Euroopa Parlamendi komisjoni liikmetega on äh, uus ja hea mõte, sest et see annab kindlasti Euroopa Parlamendile võimaluse saada natukene aimu Euroopa Liidu välispoliitikast. kuid samas meile tundub, et rohkem tööd äh, peaks ära tehtama Äh, selles osas, kuidas Euroopa Parlament äh, oma kontrollipädevust äh, saab rakendada. ning kõrgema esindaja, asendaja üle kontrolli omab. sellepärast, et kõrgemat esindajat võib siis hakata ju esindama ja asendama mõni kõrgem ametlik, ametnik. katsetatakse kõnelejat, suur tänu teile, härra Kires! järgmisena saab sõna härra Salafranca, kes on eh, Rahvapartei koordinaator Euroopa Parlamendis. Eh, suur tänu, härra esimees. Eh, komisjoni president Delors omal ajal ütles, et kogu Euroopa ülesehituse projekt võib kokku varistada, variseda, kui peasiht silmist kaob ja meie oleme ka seadnud nüüd äh, Barroso välisteenistusele väga selged eesmärgid, me tahame välispoliitikat, välisteenistust, mis oleks sidusam ja tõhusam, kui äh, meie tegutsemine on olnud seni. Lissaboni leping äh, kindlasti kujutab endast suurt verstaposti tulevikukonvendi töö ja selle vahel, kuhu poole me oleme asunud liikuma. kui me vaatame Euroopa Parlamendi pädevusi, siis äh, see on väga selgelt lepingus kirjas. meie kaks raportööri, härra Brock ja härra Verhofstadt, äh, on meie töö aluseks. Äh, loomulikult selle töö lõpuga konsultatsiooniprotsess Euroopa Parlamendis ei lõpe. ja me nõuame, et kõik meie nõudmised siiski läbirääkimistel arvesse võetakse kui eh, me tuleme selle juurde, millest hakkab hiljem rääkima proua Souka, siis võib-olla eh, sellest täpsemalt räägimegi eh, mõne aja pärast, kuid üks küsimus siiski personali küsimuses ma tõstataksin. nimelt, kas on tulemas ajalimiit, ma olen täiesti veendunud, et meie kontaktid kõrgema esindaja ja komisjoni esindajatega viivad äh, meid meie eesmärgi täitmiseni, vaatamata detailidele keskendumisest. härra Verhofstadt ütles ja ma olen temaga täiesti nõus, et tegemist peab olema tasakaalustatud teenistusega, kus äh, ei võeta ära äh, pädevusi küll liikmesriikide teenistustest, kuid meil on siiski vaja sellist äh, välisteenistust, mis aitaks välja kujundada tõelise ühtse välis- ja julgeolekupoliitika. ainus kõhklus, härra esimees, mis mul praegu on, on järgmine. meile tundub, et välisteenistus peaks asju siiski lihtsustama välisteenistuse töö tulemuseks ei peaks olema asjade hägusamaks või keerulisemaks muutumine ning sellest välisteenistusest ei peaks saama ka Euroopa välisteenistuse ja liikmesriikide välisteenistuste vahelist võitluslava ja minul on ka üks küsimus härra Kristoffersonile ajakava kohta. härra Krist-, Kristofferson ütles, et võimalik lõppotsus ja kokkulepe saavutatakse juunis, võib-olla ütlete aga täpsemalt, millist kalendrit näeb ette proua Ashton kokkuleppe saavutamise osas? suur tänu teile, härra Salafranco, ütleb härra esimees. Läheme edasi ja järgmisena saab sõna Soome parlamendi esindaja kolleeg Koskinen härra esimees, suur tänu teile! Euroopa Liidu välisteenistuse loomine on üks meie pikaajalistest eesmärkidest, nimelt suurendada meie välispoliitilist profiili, et me ei oleks mitte ainult väliskaubanduses tegevad kõrgema esindaja äh, töö nii komisjoni äh, asepresidendina kui ka välispoliitika vedajana, peaks meie ühtsest liidust veelgi ühtsema tegema rahvusvahelises poliitikas. otsus välisteenistuse loomise osas on juba täna nõudnud väga palju kompromisse ja väga oluline on praegu, et erinevad osapooled leiaksid omavahel kompromissi äh, ja jõutaks äh, ühisotsuseni, nii nagu ka eelkõnelejad juba on öelnud. Euroopa Parlamendi äh, seisukohad ei ole alati väga lihtsalt mõistetavad äh, rahvusparlamentide jaoks. näiteks Euroopa Parlament on nõudnud äh, äh, seda, et Euroopa Parlamendil oleks täielik kontrollivõime välisteenistuse üle. välisteenistuse aluseks on ometigi ju ka ühtne välis- ja julgeolekupoliitika, kus Euroopa Liidu Nõukogul ja ministrite nõukogul on teatav pädevus ja, ja see pädevus antakse neile peaasjalikult rahvusparlamentidelt. ja võib-olla ma soovitaks Euroopa Parlamendi raportööridele seda, et ka Euroopa rahva seisukohad võetaks äh, raporti koostamisel arvesse. meie ju äh, toetame kodanike Euroopat ja kodaniku Euroopaga käib kaasas ka see, et meie kodanikud saaksid abi, äh, olles välismaal sellest Euroopa välisteenistuse võrgustikust, näiteks nagu läbi konsulaatide. ja tuleks täpselt panna paika, millistel alustel abi saab. ning äh, ka äh, väga oluline oleks see äh, info jagamine kodanikele või välisteenistuse kohta. Euroopa Liidus on kõikide huvides ju see, et see välisteenistus nii kiiresti kui võimalik saaks hakata oma tööd tegema ja see tooks endaga kaasa äh, väga selge järjepidevuse, kuigi osad äh, muidugi aspektid äh, jäävad valitsuste vaheliseks ja, ja osad aspektid on siis selgelt ühenduse iseloomu. tänane arutelu peaks meid kindlasti nobedalt viima eesmärgi saavutamise suunas. suur tänu! suur tänu teile, härra Koskinen! järgmisena saab sõna Äh, Läti parlamendi saadik härra Baptis. suur tänu, härra esimees, suur tänu selle võimaluse eest äh, täna osaleda sellel kohtumisel. Äh, tervitan teid soojalt ka meie parlamendi nimel ja tänan kõigi nimel siis võimaluse eest rääkida täna välisteenistuse loomisest. väga lühidalt meie mõtetest tänase olukorra kohta, kuidas meie kõike seda näeme üldiselt on Läti parlament äh, vägagi huvitatud olnud sellest, et niipea kui võimalik, äh, hakkaks tööle tugevatel alustel toimiv Euroopa Liidu välisteenistus. Äh, loomulikult peaks olema sui generis alustel töötav institutsioon ja me tahaksime, et tema personal oleks nii sõltumatu kui võimalik ja et nad ka oleks eelarve mõttes sõltumatud nüüd küsimused härra Kristofersonile ja paranes Ashtonile ja ka meie oleksime natukene rohkem huvitatud sellest, kuidas nad äh, kavatsevad äh, kaasata kõikide liikmesriikide esindajad teenistusse ja kuidas see võiks positiivselt mõjutada selle teenistuse tuleviku arenguid. nüüd tegevuse ulatus. selles osas äh, tunneme me suurt sümpaatiat Prantsuse senati otsuste osas, aga ka toetame neid teisi, kes on öelnud, et äh, sellised küsimused nagu laienemine, arenguabi, äh, naabruspoliitika ja kriisihaldus oleksid äh, tegevusulatuses, need on olulised küsimused ja väärivad arutelu. Läti peab oluliseks ka seda, et see teenistus hakkaks nii-öelda tootma tulevikule tulevikus võimalust olla äh, jõulisem maailmas. me räägime siis seega ülemaailmsest rollist, kuid sellest ülemaailmsest rollist rääkides ei tohi unustada meie enda kodanikke ja ärgem unustagem seda, et meie kodanikud on osaliselt võõrandunud äh, Euroopa Liidust, me tahaksime, et see olukord oleks siiski parem. ja sellest vaatevinklist äh, lähenedes on oluline see, et meil oleks võimalus rääkida ka sellest, et konsulaatide võrgustik hakkaks siiski tööle meie kodanike huvides. see on äh, äh, asi, mis võiks äh, positiivseid mõjusid omada mitte ainult välispoliitikas, vaid üldse välispoliitika laiemas, laiemat arengut silmas pidades. rõhutada tahaksime me ka seda, et on oluline teada natukene täpsemalt äh, seda härra Kristoffersenilt, et kuidas kõrgem esindaja äh, arendab koostööd selle parlamendiga siin. suur tänu teile, härra esimees, antud kõneaja eest! suur tänu sulle, teile, härra Pabriks! Äh, Roberto Baltieri järgmisena, kes on variraportöör meie komisjonis äh, sotsialistide nimel, teil on samuti kolm minutit. suur tänu, härra esimees! meie kolleegid härra Brock ja härra Verhofstadt juba selgitasid meile seda, kuidas Euroopa Parlament on neid läbirääkimisi vedanud, kuidas on kaitstud mitte ainult meie äh, Äh, õigusi vastavalt lepingule, vaid ka kuidas me oleme panustanud äh, tõhusalt toimiva välisteenistuse loomisesse, mis äh, ühtlasi austaks ka siis ühenduse mõõdet ja see on tänase kohtumise juures väga oluline. ühtsete jõupingutuste arv hakkab suurenema Rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel ja ma tahaksin, et Rahvusparlamendid näeksid meid kõikides nendes jõupingutustes loomulike liitlastena sellepärast et äh, Lissaboni leping äh, ju äh, toestab ja julgustab parlamendi mõõdet mitte ainult läbi lisapädevuste andmise Euroopa parlamendile, vaid annab rahvusparlamentidele nõukogu üle ka teatava järelevalvepädevuse me öö, oleme juba kuulnud ülevaadet selle kohta, milline on meie töö ulatus praegu. Mm. me näeme, millises äh, raamistikus me töötame, kuid meie fraktsioon on täiesti veendunud, et äh, meil on praegustel aegadel, mis ei ole sugugi kerged, äh, vaja väga selgelt ära defineerida äh, järgmised aspektid. kõigepealt parlamentide järelevalve. tegemist peab olema parlamentaarse järelevalvega. me ei räägi siin sugugi äh, nina toppimisest valitsustevahelistesse pädevustesse, vaid äh, räägime artiklist kolmkümmend kuus Lissaboni lepingust, mida tuleb täies mahus täita. seega meie soovid on väga selged ja rahvusparlamendid peaksid olema nendega nõus. me tahame, et ähm, ÜVJP missioonide üle oleks järel, parlamentaarne järelevalve, me tahame järelevalvet eelarve osas, me tahame, et parlamenti äh, teavitataks äh, täielikult kõikidest rahvusvahelistest lepingutest. ja mis on veel väga oluline, on kindlasti arengupoliitika äh, sõltumatuse kaitsmine, me toetame muidugi ambitsioonika teenistuse äh, Äh, loomist, äh, mis äh, saaks tegeleda kõikide poliitiliste aspektidega, näiteks nagu humanitaarabipoliitika, kriisijuhtimispoliitika, kuid see ei peaks hakkama õõnestama ühenduse projekte arenguabi valdkonnas, ei saa õõnestada arenguvoliniku jalgealust suur tänu suursaadik Kristoffersonile, kes on neid läbirääkimisi võtnud väga tõsiselt kuid mulle tundub, et positiivne tulemus sõltub ka otseselt sellest, ähm, kui äh, hästi õnnestub kõrgemal esindajal ja äh, eesistujariigi esindajal ähm, üle saada nõukogus tekkinud negatiivsetest lõhetest. suur tänu, ütleb härra esimees. kolmeks minutiks saab sõna Bundestagi esindaja. jaa, Äh, suur tänu, härra esimees, minu nimi on äh, äh, Daglin ja ma olen Saksamaa parlamendi välisasjade komisjoni liige. arvestades erinevate huvidega, mis siin tõstatuvad, siis mulle paistab, et Euroopa välisteenistuse loomine on väga keeruline protsess. parlamendiliikmena, iseseisva riigi parlamendiliikmena on mul, minu jaoks iseenesestmõistetavalt äärmiselt keer-, äh, oluline see, et välispoliitika jääks endiselt ka äh, riiklike äh, rahvusparlamentide pädevusse ja et see pädevus ei koonduks ainult ühe organi alla sellega seoses on Euroopa välisteenistusega, nii nagu see praeguselt on koostatud, tegu tegelikult, tegu tegelikult nõrgestava e, sammuga. ja ka Saksamaa e, põhiseaduskohus on seda e, nentinud eriti mis puudutab Euroopa Liidu eh, militaaroperatsioone. siin on tegu tegelikult demokraatliku eh, kontrolli õõnestamisega eh, välispoliitilis-, välispoliitika kontrolli osas. välisteenistuse loomine oleks loomulikult terves maailmas ainulaadne. Saksamaal on meil välisministeerium ja kaitseministeerium äh, väga heade põhjuste tõttu eraldi ja ka äh, militaaroperatsioonid on eraldi ja arengupoliitika on eraldi. ning ma usun, et ka teistes riikides on äh, poliitikate jagunemine täpselt samasugune. samuti on endiselt ebaselge, milline saab olla parlamentaarne Äh, tõhus kontroll välisteenistuse üle. samuti on ebaselge, kui palju läheb maksma välisteenistus, millised lisakulud äh, kaasnevad sellega. me peame arvestama ka praegu liikmesriikides valitseva pingelise finantsolukorraga ja seetõttu meie parlamendisaadikutena soovime teada, millised lisakulutused ähm, sellega äh, lisanduvad. ma arvan, et Euroopa ei vaja uut äh, miljardeid maksvat äh, militariseeritud teenistust, suur tänu! suur tänu äh,, proua Taardelen! ja nüüd saab sõna äh, härra äh, Ribeiro Castro. tema on Portugali väliskomisjoni eest. suur tänu, härra esimees peale seda, kui ma kuulsin härra saadik Kristoffersoni sõnavõttu, sooviksin ma öelda, et mind ei üllata, kui ta ütleb, et välisteenistuse loomine võtab rohkem aega, kui esialgselt kavandatud, see on täiesti selge. meie omalt poolt sooviksime üles kutsuda mitte kiirustama, parem teeme seda aeglasemalt kui tõtates ja lohakalt. ma loomulikult mõistan, et Euroopa Parlament esindab oma seisukohta, aga minu meelest ei ole see õige, et seda konsultatsiooniprotsessi kujundatakse siin äh, liialdatuna, sellepärast et äh, see äh, protsess ka peab ju kaasa mitte ainult Euroopa Parlamendi liikmed, vaid ka rahvusparlamentide liikmed. me vajame seda konsultatsiooniprotsessi Euroopa Parlamendiga. ja nüüd minu küsimus härra saadikule tegu on tegelikult äh, ühe ettepanekuga, proua Ashtoni teenistus kavatseb äh, külastada ka rahvusparlamente ja rahvusparlamentide välisasjade komisjone. Saksamaa esindaja just viitas meie pädevustele ja meil on siin mõningaid muresid äh, sellega seoses. ma näiteks olen kuulnud seda, millise, milline saab olema Euroopa Parlamendi demokraatlik kontroll ja siin on põhjuseid äh, muredeks, kuid ka riik, rahvusparlamentidel on mõningaid muresid, millest me peame rääkima. oleks väga hea, kui veel sel aastal proua Ashtoni teenistus äh, teeks nii-öelda konsultatsiooni äh, vooru, et kõik rahvusparlamentide liikmed saaksid ähm, oma täpsustavaid küsimusi esitada ja olukorda selgitada. teine küsimus. teenistuse ülesehitus, kuidas see konkreetselt välja näeb, milline on personali kooslus? eriti äh, mis puudutab neid ametnikke, kes saadetakse liikmesriikidest, milline on see olukord praegu? ja viimane üks arvamus. ma loodan, et välisteenistus on äh, väga äh, laiaulatuslik, siia alla käib välispoliitika, humanitaarabi, arengupoliitika, see kõik äh, soovitakse kaasata selle teenistuse katuse alla. sellepärast, et välisteenistus, kui ta ei hõlma kõiki neid olulisi poliitikavaldkondi, siis tal ei oleks ka tegelikult mõtet ühelt poolt on siin tegu Euroopa Liidu pädevustega, kuid teisalt meil on väga palju kogemusi ka Euroopa liikmesriikides ja ka Euroopa Liidu institutsioonides, oleks väga kahju, kui me selle, seda kogemust ei kasuta. ja ma sooviksin ka teada, kas on midagi kavandatud ka selleks, et kõiki neid häid kogemusi ka kaasata välisteenistusse. suur tänu, härra Ribeiro Castro, ütleb härra esimees. ja nüüd proua Lunatšik. suur tänu. suur tänu, härra esimees oma fraktsiooni äh, roheliste nimel ma sooviksin öelda, et on, meie jaoks on väga oluline, et see ühine Euroopa välisteenistus oleks ambitsioonikas projekt. see peab Euroopa Liitu ja tem-, selle eesmärke, eriti mis puudutab vaesusevastast võitlust ja inimõiguste eest võitlust, et ta tõesti rõhutab neid poliitikavaldkondi. seetõttu ka meie toetame seda, mida mõned äh, rahvusparlamentide liikmed juba esitasid, et äh, konsulaarteenistused üheskoos äh, oleksid rohkem abiks äh, Euroopa Liidu kodanikele. ma olen ise kümme aastat olnud Austria parlamendi senati liige ja seetõttu me oleme liitlased, nii nagu härra Koteri juba ütles, me peame olema liitlased ka välisteenistuse loomisel need kartused äh, ja kõhklused, mida ma siin kuulsin, nimelt et äh, rahvusparlamentidelt võetakse võim ja äh, pädevus ära, siis sellega ma tegelikult ei ole nõus. nii nagu Saksa esindaja ütles, et me ei hakka siin otsustama mingisuguste sõjaliste operatsioonidele, ei, see on täiesti vale. vabandust, aga see on tõesti vale. ma tean, ise roheliste liikmena, kes, et me oleme võidelnud selle eest, et see pädevus sõjaliste operatsioonide osas jääks ikkagi rahvusparlamentide alla. aga nüüd. teenistus, mis tegeleb humanitaarabiga, arengupoliitikaga ja teeks seda sidusalt, siis ka meile peab olema selge, et eh, finantseerimisküsimused ja pädevused just arengupoliitika osas peavad jääma ikkagi arenguvoliniku alla. meie jaoks on oluline ka see, et välisteenistus oleks peadirektoraat, mis tegeleks eh, kriisiennetusega, kriisijuhtimisega ja ka rahuvalvega konfliktiennetuse pädevus on siin ka ette nähtud, see peab olema kindlasti välisteenistuse üks olulisemaid eh, ülesandeid. samuti tuleb tagada ka meeste ja naiste võrdne esindatus teenistuses. me teame, et välisteenistuses ja ka siin parlamendis ja äh, rahvusparlamentides on naiste esindatus endiselt nõrk ja meil on proua Ashtoni näol siin kindlasti ka liitlane. igal juhul äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine tuleb äh, ka teenistuse loomisel kindlasti tagada. kindlasti inimõiguste komisjoni liige ütleb veel rohkem ka inimõiguste kaitsmise poliitika kohta välisteenistuse all, nii nagu artikkel kakskümmend üks seda sätestab. üldises osas meie toetame nii härra Brocki kui ka härra Verhofstadti nõudmisi, eriti mis puudutab ähm, eelarve osa äh, kolme, sellepärast et siin on oluline siiski sidususe tagamine suur tänu, proua Lunatšek, ütleb härra esimees. ja härra Talaras Kreeka parlamendist. Thank you, Mr President äh,. aitäh. proua Talara, suur tänu, härra esimees. Euroopa välisteenistuse loomine on väga oluline selleks, et tugevdada Euroopa Liidu rolli rahvusvahelisel areenil. mis puudutab nüüd fakti, et me oleme praegu majanduskriisi olukorras, siis oluline on siin ka vaesusevastane äh, võitlus. ma sooviksin puudutada terve rida äh, küsimusi. uus teenistus peab olema nii läbipaistev kui võimalik oma tegevuses see puudutab nii teenistuse töötajaid, aga see puudutab ka selle mandaati ja ka pädevusvaldkondi. me oleme nõus põhimõttega, et esindatus peab olema tasakaalus, meil on vaja siin tagada ka geograafiline tasakaalustatus, et esindajaid oleks kõikidest liikmesriikidest, et siin ei tehtaks mingisuguseid erandeid selleks, et see teenistus saaks tõhusalt äh, tegutseda, vajame me ka kiirelt toimivat kommunikatsiooni Euroopa Komisjoni liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel. Euroopa Parlamendil on olemas ka äh, vastavad eelarvepädevused äh, kaasotsustusmenetluse raames. me peame vältima viivitusi otsuste protsessis. sest see tähendaks, et mitte ainult uus teenistus äh, töötab halvasti, vaid see ohustaks ka Euroopa Liidu esindatust rahvusvahelisel areenil. välisteenistus peab tegema koostööd ka kõikide liikmesriikidega see tähendab, et meil on vaja baasi ja sellist põhja, mis äh, arvestaks äh, kõikide eelmainitud faktoritega. välisteenistuse loomisel peab kindlasti arvestama ka kõik äh, praeguste kriisidega ja kõikide meie eesmärkidega. suur tänu, proua Delaara, ütleb härra esimees. ja kolleeg Lambertonini kolmeks minutiks. Thank you, uh, president, uh, although aitäh, esimees! kuigi meil kõik siin on, meil kõigil siin on võimalik kõnelda oma emakeeles. Äh, kõneleksin mina inglise keeles, sellepärast et see on üks Euroopa Liidu kahest töökeelest. ma peatuksin kõigepealt lühidalt äh, sellel, mida ütlesid härrad Christophersen, Brock ja Verhofstadt. kõigepealt äh, tahaksin ma öelda seda, et kui meil on olemas diplomaatiline teenistus, siis see ei tähenda veel seda, et meil on olemas välispoliitika. kes kujundab poliitikat? need ametnikud, kes lähetatakse diplomaatilise teenistuse juurde, kas nemad peavad kujundama poliitikat või on nende ülesanne lihtsalt otsuseid ellu viia, otsuseid, mis on langetatud mujal, näiteks välisministrite nõukogus või äh, välisministrite nõukogus, mille eesistujaks on kõrge esindaja. see oleks esimene märkus. teiseks, äh, me saame aru ja nõustume, et see teenistus on Äh, sui generis teenistus ja see ei saa olla uus institutsioon. Äh, tal ei saa olla volitusi eelarve ja isikkoosseisu üle. samas härra Brock ütles täiesti õigesti, et äh, demokraatliku aru, aruandluskohustuse poliitilise järelevalve osas ei piisa lihtsalt nõndanimetatud džentelmenide kokkuleppest nõukogu ja kõrge esindaja ja Euroopa Parlamendi vahel. ma arvan, et väga selgelt tuleks mingis dokumendis paika panna, kuidas see asi toimub, kuigi tegemist ei ole institutsioonide vahelise asjaga, aga siiski selle korraldus peab olema väga täpne näiteks äh, kõrge esindaja äh, deklaratsioonis, mis puudutab poliitilist aruandekohustust, on öeldud, et kõrge esindaja äh, kuulab ära parlamendi seisukohad poliitika peamistes aspektides. sellest peaks saama ametlik dokument, mis reguleerib siis institutsioonide vahelisi suhteid kui jutuks on aga lähetused, siis siin on öeldud, et parlamendiga peetakse nõu äh, nende lähetuste osas, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. ma arvan, et parlamendiga tuleb nõu pidada kõigi äh, missioonide osas, sellepärast et sõjalised missioonid, mida rahastavad näiteks liikmesriigid, kas need siis ei olegi Euroopa Liidu välispoliitika osa või kuidas? nii et, et mina usun küll, et kõiki missioone, kõikide missioonide osas tuleb parlamendiga nõu pidada härra Prokk ütles samuti, et äh, kuidas hakatakse näiteks teostama poliitilist järelevalvet, kui kõrge esindaja ei ole kohal. minu arvates on see ka üks väga äh, oluline punkt. kõrge esindaja on ainukene, kes on valitud esindaja, ei saa saata mingit muud ametnikku parlamenti, sellepärast et see ei ole ametlik. Äh, Euroopa Parlamendiga nõu pidada saab siiski ainult kõrge esindaja härra Verhofstadt, me oleme sellega nõus, et see teenistus peab olema nii ambitsioonikas kui võimalik. aga see ei tohi olla äh, mingi mammutteenistus mm. -hmm ja mitte ainult nendel põhjustel, millele viitas oma sõnavõtus Saksamaa kolleeg, vaid ka selleks, et see teenistus saaks olla tõhus. Äh, see äh, teenistus ei tohi enda peale võtta Euroopa Liidu haldamist kõik äh, komisjoni välisteenistused peaksid ikkagi jääma komisjoni alla, neid ei tohiks integreerida sellesse välisteenistusse, meil on vaja lihtsalt koordineerimist ning äh, kõrge esindaja lõppude lõpuks on ju komisjoni asepresident ja seetõttu saab ta äh, oma funktsioone ka sealt täita, selleks ei ole vaja luua mingit uut mammutteenistust. ja lõpetuseks, härra esimees, ma arvan, et kõik need inimesed, kes lähetatakse sellesse teenistusse, äh, äh, paljud nendest vajavad koolitust diplomaatia vallas, sellepärast et nad ei ole kunagi varem sellisel ametikohal töötanud. Nad vajavad koolitust Euroopa diplomaatia vallas. see minu arvates on ka üks väga oluline tegur. aitäh! aitäh, härra Tiini! ja nüüd saab järgmisena kolmeks minutiks äh, sõna. tänan. Äh, härra Tahv. Äh, esimees, see leping kutsub meid üles parandama koostööd Äh, parlamentide vahel. Äh, samas ei äh, teha meile mingeid konkreetseid ettekirjutusi. ma arvan, et me lihtsalt peaksime Euroopa Parlament ja Rahvusparlament omavahel nõu pidama, enne kui me otsustame, millise mudeli me paika paneme aga on selge, et meil on vaja sellist foorumit, mis oleks kohane selleks, et Äh, võtta vastu äh, president Van Rompuyd ja kontrollida tema tegevust, samuti äh, parunes Ashtoni tegevust. sellepärast, et mõlemad vastutavad ühise välis- ja julgeolekupoliitika eest. aga mõned kolleegid minu arvates on oma tõlgendu-, lepingute tõlgendamises olnud üsna selektiivsed. paranes äh, Ashton ei vastuta ju üksinda ühise välis- ja julgeolekupoliitika eest. Äh, ta vastutab välistegevuse koordineerimise eest. välisteenistus peab aitama proua Ashtonit tema töös. nii et, et ma arvan, et meie lähenemine peaks olema siiski kõikehõlmav, kui me hakkame lepinguid tõlgendama. härra Ribeiro y Castro eh, viitas, et proua Ashton peaks äh, käima kõigis rahvusparlamentides ja kõnelema kõigi kahekümne seitsme rahvusparlamendi esindajatega. ma võin härra Rivero Castrole öelda, et see ei ole eriti praktiline lähenemine. me lihtsalt palume, et ta kõik maailma nurgad läbi sõidaks ja siis oleks samal ajal kohal ka Brüsselis. Äh, seda ta lihtsalt ei suudaks teha nii, niisugusel moel ta küll parlamentaarset demokraatiat teenida ei suudaks, kui ta peaks ennast kahekümne seitsme rahvusparlamendi vahel nii-öelda lõhki tõmbama, kusjuures siia tuleks lisaks veel ka Euroopa Parlament. niisiis, me peaksime Äh, siiski ka edaspidi mõtlema selle üle, milline oleks see sobiv lähenemine äh, selle parlamentaarse koostöö küsimuses. aitäh, härra Tahv. nüüd Küprose esindaja kolmeks minutiks aitäh! ma tahaksin tänada teid selle eest, et te meid täna siia kutsusite. ma olen kuulanud ära härra Tiini sõnavõtu ja ausalt öelda pärast tema sõnavõttu ei olegi mul enam väga palju lisada. siiski mõned mõtted äh, võib-olla selleks, et tema sõnavõttu veelgi täiendada. näib, et äh, meie tänase arutelu valguses oleme me kõik nõus sellega, et välisteenistus peab olema autonoomne, sõltumatu iseloomuga, ta peab olema nõndanimetatud sui generis teenistus. seda teenistust hakatakse ilmselt hindama selle põhjal, kui tõhus ta on, kuivõrd ta suudab tagada meie poliitikate sidusust kui see teenistus hakkab tegelema ainult humanitaarabiga, siis see teenistus iseenesest ei Eh, suuda täita seda rolli, mille jaoks ta on loodud. Eh, kuulates eh, härra Broki ja Verhofstadti sissejuhatavaid sõnavõtte ja seda kinnitas oma sõnavõtus ka härra Tiini, siis jääb mulje, et meil on vaja luua raamistik, mis tagaks just nimelt selle teenistuse tõhususe selle teenistuse tegevus on väga tihedalt seotud ka äh, välisministeeriumide tegevustega ja ka liikmesriikide rahvusparlamentide tegevustega. Äh, väga palju on arutatud välisteenistuse äh, loomist ka meie oma parlamendis ning meile tundub, et see need esialgsed ettepanekud on head, eriti selles osas, mis puudutab näiteks seda kahe kolmandiku koos, koosseisu. üks asi, millega meie arvates võib-olla tuleks tegeleda, on vastuolu äh, valitsuste seisukohtade ja valitsuste vaheliste seisukohtade vahel. see on üks probleem, mis meie arvates on siiski suhteliselt kergesti lahendatav. aitäh! järgmisena saab sõna Tšehhi esindaja. Elena deve schiacciare. You have to yeah, press the. Okay. Uh, eh, eh, thank you very much. I think. Uh... suur aitäh. minu arvates on väga oluline kaasata rahvusparlamente. ma arvan, et me ei oota seda, et kõrge esindaja hakkaks sõitma mööda liikmesriike ja seda teenistust äh, propageerima, näiteks mina sain Tšehhist koalitsioonikõnelustel paariks tunniks siia tulla, nii et, et küllap ka teised saavad. aga ma tahaksin öelda, et üldiselt me toetame neid ettepanekuid, mis on esitatud äh, selles Äh, arutelus on kaks olulist parameetrit, üks on pädevus, mõju ja, ja raha jagamine institutsioonide vahel. selline lähenemine võib meile meeldida või mitte, aga selline see demokraatia on. siis äh, mõned leiavad, et äh, aeg surub meile peale. me peame tõesti näitama, et meil on olemas tõeline välis- ja julgeolekupoliitika, et Euroopa Liit on tõeline tegija selles valdkonnas Äh, selline lähenemine on äh, täiesti mõistetav, aga asi ei ole siiski ainult kiiruses, vaid ka kvaliteedis. sellega seoses tahaksin tähelepanu juhtida kahele asjale. üks nendest äh, puudutab esindatust. ühelt poolt ja ma olen täiesti nõus Lamberto Tiiniga, et me peaksime suutma kõnelda kas inglise või prantsuse keeles, selleks et me saaksime tõeliselt suhelda. teisalt on oluline ka Äh, see omanditunne, me peame aru saama, et see on meie teenistus, äh, mitte äh, mingi mei-, meiks ja nendeks eraldav teenistus. ja kui ma kuulen näiteks, et prantslastel on kartus, et nad on selles teeninduses alaesindatud, siis kuidas on lugu uute liikmesriikide ja paljude teistega? jah, on olemas see selline sõnastus nagu eh, mõistlik geograafiline tasakaal. mina tegelikult ootaksin midagi enamat. ma ei, ma ei tea, eh, miks meie ajutine valitsus ei võidelnud mingi teise sõnastuse eest, aga ma arvan, et eh, paar aastat tagasi pärast kahe tuhande neljanda aasta laienemist, meil oli pisut teine sõna, sõnastus, mis oleks võimaldanud paremini saavutada seda korralikku geograafilist tasakaalu. igatahes praegu ei ole selles vallas asjad nii, nagu me sooviksime ja teiseks natuke ka laienemise teemal ma olen tähele pannud, et mõned siin on väitnud, et see eh, küsimus peaks olema teenistuse pädevuses aga ma arvan, et me peaksime arvestama siiski sellega, et tegelik laienemine ei kuulu välispoliitika valdkonda, see on siiski sisepoliitika asi, suur aitäh! aitäh, härra Vondra. ja nüüd saab sõna härra Tänok suur tänu, härra esimees, meie fraktsioon, konservatiivide ja reformistide arvamus on äh, vähemuse arvamus, ega see pole ka üllatav, arvates äh, seda, et äh, minu koduerakond, Briti konservatiivid, olid Lissaboni lepingu vastu ja välisteenistuse vastu, aga me oleme edasi arenenud ja oleme nüüd koalitsioonivalitsuses ja oleme pragmaatilisemad oma seisukohtades võib-olla. External aga meie muidugi arvame, et välisteenistus peaks peaasjalikult olema oma iseloomult äh, valitsustevaheline, nõukogu juhitud ja kehtima peaks seal ühehäälsuse, eriti ÜVJP valdkonnas, mis peaks olema selle peamiseks äh, tegutsemise eesmärgiks ja seega minu meelest ei tohiks seda ühte patta panna äh, Äh, mingisuguse riikideülese komisjoniga, muidugi tegemist on hübriidteenistusega, sellepärast et lisaks ÜVJP-le hakkavad nad tegelema ka laienemisega, naabruspoliitikaga, nii nagu just öeldi, Need on siis nii välispoliitika kui ka Euroopa Komisjoni pädevusvaldkondades, nendest saavad selle teenistuse strateegilised hoovad, siis geograafilised teenistused, humanitaarabi, jällegi komisjoni maiguga see poliitika, nii et see asi on kõik ähm, äh, segatud. Euroopa Parlamendi roll samuti hübriidroll, kõigepealt Lissaboni lepiku, lepingu deklaratsioon neliteist, mis ütleb, et ÜVJP vallas äh, ei ole meil uusi pädevusi, aga samas meil on eelarve kontrolli pädevus välisteenistuse üle ja kaasotsusmenetluse õigus äh, personalieeskirjade osas. ja meie enda väliskomisjon on äh, läbi kõrgema esindaja sõnade, mida ta võib-olla kahetseb de facto saanud endale õiguse äh, järelevalvet äh, omada välisteenistuse juhi ja delegatsiooni juhtide nimetamise osas. me oleme kaks kandidaati juba üle kuulanud ja minu meelest on see olnud väga edukas protse-, protsess ja see on tegelikult sarnane sellega, mis näiteks on parlamendi pädevus äh, Briti süsteemis ja paljudes teistes riikides. aga üldkokkuvõttes siis meie fraktsioon toetab sui generis äh, teenistust, millel on oma eelarve, mis ei oleks äh, äh, varja, varjatult pandud siis komisjoni eelarvesse. me räägime üldiselt veel riikide kvootidest, tegemist äh, ja võrdleme siis seda, et kui kasulik oleks siiski võtta inimesi nende kvalifikatsiooni järgi tööle. meie seisukoht on, et äh, kvootide ülekasutamine võiks õõnestada seda teenistust, oleks täiesti absurdne minu meelest, näiteks kui äh, üks Briti kodanik, kes räägib näiteks hiina ja ma ei tea, mis veel keelt, heidetaks kõrvale sellepärast, et mõnest teisest riigist tuleb võtta kodanik Äh, mina isiklikult, äh, see ei ole fraktsiooni seisukoht, äh, järjest rohkem hakanud huvi tundma selle vastu, et võib-olla peaks meil olema kaks eraldiseisvat poliitilist nõustajat, sellepärast et poliitiline tasakaal tuleb kuidagi saavutada, kõrgem esindaja on nimelt ju sotsialistide ridadest pärit ja me peame mingisugust kontrolli omama selle üle, kes on need tegelikult otsustajad Eh, ette on pandud ka alternatiiv, et välisministrid võiksid eh, roteeruval alusel võtta üle poliitilise osa, aga minu meelest neid ei ole küll piisavalt Brüsselis kohal eh, füüsiliselt, selleks et nendest ole, saaksid tõelised otsuse langetajad. ma olen mures ka konsulaatide küsimuses kuigi see on vähem tähtsam küsimus ja ma olen Ribeiro ja Castroga nõus, et rahvusparlamendid tuleb kaasata. eriti pärast äh, Lääne-Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee poolt äh, toodud pettumust. see asi on keeruline, asjad aga tuleb õigesti paika saada, Euroopa Liidu välispoliitika arhitektuur sõltub sellest järgnevatel aastakümnetel. suur tänu teile, härra Tänak! järgmisena saab sõna äh, kolleeg Valgens Hollandi Äh, parlamendist, palun. suur tänu, härra esimees. selle eest, et me saame siin arvamuste vahetust pidada välisteenistuse loomise üle. Hollandi parlamendis on meil ka mõningaid küsimusi pädevuste ja ülesannete jagamise osas ähm, kõrge esindaja ja volinike vahel, eriti mis puudutab arengupoliitika volinikku. Hollandi parlamendi teine koda on arvamusel, et integreeritud välisteenistus on äärmiselt oluline Euroopa Liidu rolli tugevdamiseks rahvusvahelisel areenil. kuid äh, see peab toimuma äh, valitsuste üleses raamistikus siin tuleb arvestada ka Euroopa institutsioonide pädevusega ja seetõttu on oluline, et oleks tasakaalustatud ka institutsionaal, institutsioonide vaheline tasakaal. ja ka Euroopa valitsuste, Euroopa liikmesriikide valitsustel peab jääma võimalus endiselt mõjutada ähm, Euroopa Liidu välispoliitikat meie tervitaksime seda, kui välisteenistus loodaks partnerluse alusel, mille lähtepunktiks oleks Lissaboni leping ja et siin arvestatakse ka kaasotsustusõigusega ja nii Euroopa Parlamendi kui ka rahvusparlamentide kaasotsustusõigusega. siin on tegu praktilise eh, tegevusega. välisteenistusest ei tohi saada mingit võimuvõitluse välja. suur tänu, eh, kolleeg Valkens nüüd eh, kolleeg Kollatiin Rumeenia parlamendist. härra esimees, eh, välisteenistuse käivid kirjutamiseni, eh, lubage rääkida siiski minu emakeeles, mis on ka töökeel rumeenia keeles. suur tänu, härra esimees. mis puudutab Rumeenia senati seisukohta, siis me tervitame võimalust sellel seminaril täna osaleda, tagumine aeg, et selline asi kokku kutsuti. Bukaresti eh, seisukoht on see, et Euroopa välisteenistus peab eh, kindlasti olema toimiv ja sidus institutsioon, mis räägiks eh, ühel häälel ja annaks siis kõlapinna väl-, ühtsele välispoliitikale, kuid sellel on teatavad tingimused, mis on väga olulised, mida ma siis teiega nüüd jagaksin kõigepealt, nagu juba on öeldud, äh, ka meie toetame seda mõtet, et tegemist peaks olema autonoomse teenistusega, äh, tal peab olema eraldiseisev eelarve autonoomia personali osas ja peaksid olema siis piisavalt kaugel komisjonist ja nõukogust ning teiseks peavad nad ennast hästi tundma institutsioonide struktuurides. väga oluline, et kõik liikmesriigid oleksid piisavalt esindatud uues teenistuses. muidu tekib oht, et teenistus hakkab ühtesid või teisi huvi, huve rohkem kaitsma, eriti bilateraalsel alusel. ja see ei aitaks kindlasti meie välispoliitikat äh, sidusamaks muuta. me oleme nõus äh, ka selle arvamusega, millest juba räägiti, et personali äh, tuleb värvata läbipaistvalt, tingimused peavad olema väga selged geograafilise tasakaalu põhimõttest tuleb kindlasti kinni pidada ja kõiki tuleb võrdselt koheldada, kohelda, kõigil peavad olema võrdsed õigused ja kohustused. Rumeenia parlament arvab samuti, et see välisteenistus peab nii kiiresti kui võimalik tööga pihta hakkama. seega tuleb nii kiiresti kui võimalik kokku lepit-, leppida paranduseelarves ja veel nüüd äh, mõned lühikesed märkused äh, parlamentide rolli kohta. teema on keeruline, ma räägin täpsemalt siis Euroopa Parlamendi rollist. siin äh, minu meelest tuleks leida tasakaal demokraatlike ja legitiimsete huvide vahel, mida, huvide vahel, mida kannavad, kannab Euroopa Parlament, aga ka rahvusparlamendid, kõikidel parlamendil peab olema võimalus sõna saada nii on ette näinud ka leping. selline pädevus on meile antud ja seega meie oleme arvamusel, et Euroopa parlamentide ja rahvusparlamentide huvid on täiesti legitiimsed äh, muidugi, kuid äh, institutsionaalsed ambitsioonid äh, tuleb arvesse võtta, kuid eesmärgiks peab olema siiski toimiva süsteemi ülesehitamine. ja veel lõu-, naabruspoliitika Äh, ja võib-olla ka laienemispoliitika peaksid olema selle äh, teenistuse tegevusvallas, sellepärast et meil on vaja äh, selliste poliitikute puhul mitte ainult tehnilisi, vaid ka poliitilisemat hõngu analüüse. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Schultz kolmeks minutiks. suur tänu, härra esimees. ka mina tervitan väga seda ühist arutelu, mis toimub täna ka rahvusparlamentide esindajatega koos. ma arvan, et oluline on see, et me peame tulevikus ühiselt euroopalikult mõtlema ja seda ka välisteenistuse osas, me peame mõtlema siin, hakkama vastandama riiklikke huve Euroopa ühistele huvidele ja otsus, ja seetõttu on oluline töötada ühiste huvide nimel ühiselt ja selles osas ma sooviksin toetada Soome kolleegi eh, sõnu, tema ütles, et eh, ÜVJP ja ka tulevane välisteenistus peab olema avatud Euroopa kodanikele, peab olema mõistetav, selle tegevus peab olema mõistetav Euroopa kodanikele. kõige oluline, olulisem on siin demokraatia, läbipaistvus ja samuti ka kaasotsustusvõimalused eh, kõikide parlamentide poolt ning see on tegelikult üks suurimaid väljakutseid meie ees, nimelt milline saab olema tulevane Euroopa Liidu välispoliitika sisu ja kes seda otsustas ja määrab, nii et ma arvan, et me peame selles osas ähm, arutelu, arutelusid pidama. Euroopa peab olema äh, maailmas Euroopa Liit peab äh, tegelema vaesusevastase võitlusega, võitlema inimõiguste kaitse eest, demokraatia tugevdamise eest. ja ma tooksin ühe näite välisteenistuse äh, struktuuri kohta. näiteks seni ei ole endiselt veel äh, selge, et kuidas proua Ashtoni pädevust öö, luua selliselt, et öö, see ei öö, ei rikuks ka teiste volinike pädevusi, kuidas need pädevused kõik kokku tuua, siin on oluline ka ühenduse poliitikate kontroll Euroopa Parlamendi kaudu ja ka rahvusparlamentide kaudu, nii nagu ka härra Brock ja Verhofstadt juba mainisid, meil on vaja tugevdatud koostööd Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. kaubanduspoliitika, arengupoliitika, ka siin ma sooviksin küsida saadik Kristofersilt. kuidas tulevikus konfliktidele konkreetseid lahendusi leitakse ilma, et et ühenduse poliitikat nad äh, satuksid kuidagi valitsustevaheliste poliitikate äh, alla. suur tänu ja nüüd Slovakkia esindaja, palun. Signor Presidente, la ringrazio. härra äh, esimees, suur tänu selle eest ma sõna sain ja eelkõnelejate Äh, eriti härra Tiini eeskujul räägime siis Euroopa Liidu teises töökeeles, väidetavalt prantsuse keeles, edasi. kõigepealt ja ma nüüd vabandan juba ette, äh, et ma nüüd seda ütlen, aga minu meelest on väga kahetsusväärne, et proua Ashtonit kohal ei ole. ma kuulasin suure huviga küll seda, mida ütles härra Christophersen aga äh, mida edasi meie arutelud lähevad, äh, seda rohkem probleeme pinnale kerkib ja minu meelest oleks küll olnud väga kena, kui äh, paruness Ashton oleks tulnud kuulama inimeste arvamusi, nii ta ei peakski sõitma kahtekümne seitsesse liikmesriiki ja maailma nelja nurka, oleks võinud rahulikult siin istuda ja kuulata, mida meil on öelda selle teenistuse kohta, mida me siis praegu siin loome. ma tahaksin äh, rõhutada seda, et äh, tõesti äh, suurepärane on näha kahekümne seitsmes liikmesriigis ühist poliitilist tahet see Euroopa Liidu välisteenistus luua ja härra Dalmanja, Ribeiro ja Castroga ma olen nõus ja loomulikult ka härra Tiiniga ma olen nõus. härra Tahvile ma ütleksin järgmist. no hea küll, proua Ashton ei saa olla korraga kohal igal pool ja lõpuks mitte kusagil Äh, on tal siiski võimalik ju ette kavandada äh, oma kohalolek äh, liikmesriikides, seda on võimalik teha ja see peaks olema täiesti regulaarne. ta peab teadma, mida liikmesriigid arvavad tema diplomaatilistest ettevõtmistest ja lõpetuseks ma rõhutaksin veel seda tõsiasja, et meie slovakid toetame geograafilise esindatuse tasakaalu selles teenistuses, ma ei räägi siin äh, ainult väikestest riikidest, niikuinii äh, väikesed riigid äh, pidevalt neid lämmatavad suured riigid, aga seda algatust ma igal juhul toetan ja ma loodan, et see ka natukene vilja kannab ja toob võib-olla natukene ka äh, rahumeelsust meie suurepärases elupaigas maailmas. suur tänu! kaks äh, viimast sõnasoovijat äh, ja siis äh, saavad sõna järgmisena härra Castro, härra Tahv ja siis proua Muunis. suur tänu, härra esimees, ma tahtsin lihtsalt selgitada seda, mida ma silmas pidasin äh, võib-olla läks asi kaduma tõlkes, ütleb äh, kõneleja, ja seega räägin inglise keeles. mina ei pidanud silmas seda, et äh, parunes Ashtonil on kohustus parlamenti tulla, mina ütlesin, et ta võiks äh, rahvusparlamentidesse, parandab kõneleja ennast, rahvusparlamentidesse pole tal kohustust minna ei olegi vajalik, et ta ise sinna läheks kõikidesse, on äh, sellel teenistusel teisigi kõrgemaid ametnikke, kes võiksid minna rahvusparlamentide väliskomisjonidesse detailide üle arutelusid pidama. loomulikult mulle oleks meeldinud see, et äh, Lady Ashton täna oleks äh, meiega liitunud, see oleks olnud väga kena temast. aitäh! suur tänu, härra Castro, järgmisena proua Munitsitele on üks minut Äh, suur tänu, vot mina räägin hispaania keeles, mis minu meelest peaks ka olema üks välisteenistuse töökeeltest. ja küsimus on mul härra Kristoffersenile, kes äh, esindab äh, siin rahutagamise töögruppi. Lissaboni leping näeb ette seda, et erinevate tegevuste, kriisitegevuste koordineerimine, nii nagu äh, artikkel kolm stabiilsusinstrumendis ette näeb, läheb üle nüüd välisteenistusele. kui me räägime aga Relexi planeerimismeeskonnast, siis äh, nemad jälle ei lähe üle välisteenistuse alla. see tähendab siis seda, et see konkreetne ülesanne läheb üle mm, julgeolekunõukokku kui see siis nüüd üle läheb, siis äh, Relexi kaks äh, meeskond komisjonist peaks ka üle minema ja seda kindlasti ei peaks jätma nõukogule, sest nõukogu seisukohad äh, ja nägemus on märksa kitsam kui äh, komisjoni nägemus. ja ühtlasi olen väga üllatunud selle üle, et Prantsuse senati resolutsioon, mis vastu võeti selle aasta kahekümne esimesel mail äh, ja ütleb, et vastavalt lepingutele konkreetset pädevust ei ole üle antud Euroopa Parlamendile, selleks et nendel oleks võimalus välisteenistuse kohta sõna öelda sekka. ma ei tea, kas kõik on nõus sellise sõnastusega ja ma tahan tervitada kõiki neid eh, Saudi Araabia eh, kolleege, kes osalevad meie kohtumisel. Eh, suur tänu ja viimasena saab sõna härra Kristoffersen, suursaadik. aga võib-olla suudate kuidagi oma kommentaarid piirata kümne minutiga, raske on see ülesanne muidugi, aga märkusi on tehtud palju ja küsimusi esitatud palju aga võib-olla vastate ainult kõige olulisematele, võib-olla märkused äh, jäävad kõik protokolli, nii et vastake ainult küsimustele ja sõna on teil, härra suursaadik. suur tänu, härra esimees, äh, hindan kõrgelt nii märkusi kui ka küsimusi. ja ma ei hakka siin äh, üle tõlgendama rahvusparlamentide arvamust, kuid siiski ma pean ütlema, et üldiselt tundub siiski, et toetatakse seda, mida me oleme välja pakkunud. kuid nüüd juba siis äh, täpsemate märkuste juurde. üsna palju räägiti rahvusparlamentidega suhetest. selles kontekstis tuletaksin ma meelde, et parunes Ashton äh, osales äh, väliskomisjoni esimeeste äh, viimasel kohtumisel veebruaris Madridis. ja ta lubas äh, tollel kohtumisel, et äh, ta osaleb iga kuue kuu takka siis väliskomisjoni esimeeste kohtumisel. ja ta ütles, et ta oleks väga suure heameelega osalenud ka tänasel kohtumisel, kuid ta on äh, rahvusvahelisel tippkohtumisel ja tõesti on väga raske, on ennast kaheks äh, jagada ja olla kohal siis mõlemal kohtumisel. küsimus personali kohta, teenistuse ametnikud. et kas äh, nad peaksid teenima rahvusparlamente? siin mul on äh, anda teile konkreetne vastus, uues äh, teenistuses on äh, ette nähtud äh, struktuurid suhete alalhoidmiseks Rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendiga ja tegelikult ma ei näe mingisuguseid probleeme ette sellega, et teenistuse ametnikud aeg-ajalt käiksid rahvusparlamentides ning jagaksid teiega siis vajalikku informatsiooni see muidugi ei ole äh, parlamentaarne järelevalve kui selline, aga vähemalt äh, on see viis, kuidas läbipaistvust suurendada ja võib-olla ka vastastikust mõistmist. Äh, kuid siiski ma arvan, et rahvusparlamentidel on väga oluline poliitilise kontrolli roll täita. kui me räägime laiemalt välisteenistusest ja välispoliitikast. rahvusparlamendid on osa välispoliitikast, mis äh, on ju täiesti selgelt endiselt peaasjalikult nõukogu ja rahvusparlamentide kätes ma räägin siin peaasjalikult kõikidest nendest tegevustest, mis on seotud julgeoleku ja kaitsega. terve rida küsimusi tõstatati seoses äh, meie teenistuse ambitsioonidega, kui palju see teenistus ette peaks võtma? härra Dini äh, ütles minu meelest õigesti seda, et äh, teatud piirid muidugi on tegutsemisulatusel, kui me tahaksime kõik poliitilised valdkonnad lisada, mis täna omavad välispoliitika aspekte, siis tuleks ilmselt terve komisjon üle võtta välisteenistusse väga palju on neid, kes ütlevad, et kõige olulisem välispoliitiline küsimus täna on energiajulgeolek, energiapoliitika. aga ka kliimapoliitikal on väga oluline välismõõde, rändepoliitika. kuskil tuleb äh, piir maha panna. ja see piir, mis meie oleme joonista-, otsustanud tõmmata, on äh, selline teenistus, mis hõlmab mõningaid olulisi arengupoliitika aspekte, kuid samas ei õõnestata äh, arenguvoliniku tööd, kelle töö on sõltumatu, ja põhimõtteliselt peaks siis meie teenistuses saama see teenistus, kes äh, teenib ka naabruspoliitika volinikku, nii et äh, naabruspoliitikale mingisugust teistsugust teenistust ei ole tulemas kui ainult meie teenistus. kuid oluline on äh, rääkida seda, et tegemist ei ole proua Ashtoni teenistusega, tegemist on terve komisjoni jaoks loodava teenistusega ja osades aspektides ka teiste institutsioonide jaoks to-, töötava, sealhulgas ka parlamendi jaoks töötava äh, teenistusega, näiteks äh, vaatame humanitaarabi valdkonda mina arvan, et äh, kui me vaatame praegu seda, milline on olukord Haitil, siis tegemist oli äh, tüüpilise näitega sellest, kuidas äh, terve rida instrumente, mis lähevad Euroopa välisteenistuse alla, avanesid kiiresti Euroopa Liidu jaoks Haiti aitamiseks. kuid see ei tähenda seda, et oleks suurepärane mõte kogu äh, humanitaarabi valdkond võtta üle välisteenistusse. osad kriisid, peaasjalikult mõned poliitilised kriisid, võib-olla äh, oleks parem lahendada läbi humanitaarabipoliitika, mis oleks natukene sõltumatum välispoliitilistest struktuuridest. sõjalised struktuurid selles osas äh, tundub mulle, et see, mis me oleme aastate jooksul üles ehitanud, äh, meie tsiviilsõjalis äh, suutlikkus, mis nüüd integreeritakse teenistusse, on üks meie kõige suuremaid eeliseid, üks nendest valdkondadest, kus Euroopa Liidul on võimalus midagi ära teha äh, erinevalt väga paljudest teistest maailmas, äh, selline äh, tsiviil- ja sõjalistegevuse äh, koondamine. me oleme näinud viimastel aastatel, kui oluline see on olnud. näiteks ÜRO poliitikate elluviimisel üle terve maailma. esitati ka terve rida küsimusi, mis olid seotud kuludega esimene asi, mis ma siin ütleksin, on see, et äh, praegu on äh, välisteenistusele, välispoliitikale eraldatud äh, teatavad vahendid on meil personal nõukogu sekretäriaadis ja ka komisjonis, kuid lisaks sellele veel terve rida inimesi, mida, keda vä-, on värvanud äh, roteeruv eesistujariik ja kes samuti äh, töötavad välispoliitika nimel. kõik delegatsioonid, kui nad võtavad eesistumise üle, laiendavad oma delegatsioone mitte ainult Brüsselis, aga ka New Yorgis või näiteks Genfis nii et kui me räägime siin eelarveneutraalsusest, siis ei tohi seda, sellele läheneda äh, kui äh, kitsalt kui Euroopa Liidu eelarvemenetlus. me peame vaatama, kui palju ressursse tegelikult praegu rakendatakse Euroopa Liidu välispoliitika edendamiseks. on täiesti selge, et praegu peame meie oma teenistusega kogu selle asja üle võtma. välisteenistus on nüüd see, kes peab erinevat tööd koordineerima, meie peame tagama rahvusvaheliste delegatsioonide töö koordineerituse ja see tähendab seda, et meil on personali juurde vaja. seega on täiesti loomulik, et äh, me järgnevatel aastatel palume rohkem töökohti endale. kuid äh, nad tegelikult asendavad siis ühenduse ametnikud nüüd äh, need liikmesriikide ametnikud, keda on siis eesistumiste ajal rakendatud välispoliitika ajamiseks. Need lisad töökohad äh, on kindlasti ka üks äh, viis, kuidas tagada see, et vähemalt aastaks kaks tuhat kolmteist õnnestub meil tagada see, et äh, meie teenistusse kuulub vähemalt ühe kolmandiku ulatuses ähm, siis euroametniku tasandil äh, liikmesriikide kodanikke üsna mitmed senised rahvuseksporti, ekspertide kohad siis äh, nüüd äh, lähevad üle äh, tavalise ametniku kohtadeks, Euroopa Liidu ametniku kohtadeks. esitati ka küsimus, kui kaua rahvusdiplomaadid teenivad teenistuses, kas sellel on mingisugune ajalimiit, meie ettepanek on, et kuni kümme aastat. kuid ma lisaksin, et see on asi, mida kindlasti tuleb äh, aja jooksul äh, uuesti läbi arutada, sest et mulle tundub, et me ei saa pikemas perspektiivis üles ehitada äh, välisteenistust, mis koosneb sajaprotsendiliselt inimestest, kes sealt siis mingil ajahetkel lahkuvad. ja et kogu aeg on ähm, kaadrivoolavus niimoodi. nii et äh, üks meie palvetest äh, ongi parlamendile see, et kui me aastal kaks tuhat kolmteist asja hakkame üle vaatama, parlament ka selle küsimuse võtaks vaatluse alla. härra Tiini äh, tahtis, et poliitilise vastutuse avaldus, et seda konsolideeritaks. selle kohta ma ütleksin nii palju, et need erinevad elemendid, mis selles avalduses on sees, peavad äh, nüüd äh, olema tõlgitud ka seadusandlikesse tekstidesse, nii et äh, tõesti, on tulemas sellele avaldusele ka täiesti formaalne kuju ja vorm, kuid mõne aja pärast. lisama peaksin ilmselt siin ka veel seda, et minu meelest üks positiivseid aspekte meie viimastel kuudel toimunud tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga on see, et äh, lõppotsuses, mille me vastu võtame, et seal on palju rohkem eelarve järelevalve aspekte sees, äh, täiesti selgelt nõutakse eelarve heakskiitmise menetlust, nii et mis puudutab eelarve, kontrolli, siis meie selles osas anname küll endast kõik parima, et meie tegevus oleks nii läbipaistev kui võimalik ja et äh, meie eelarve üle oleks pidav järelevalve vähemalt nii samal tasemel, kui on komisjoni järelva-, komi-, eelarve järelevalvega. küsimusel oli küll kuhjaga rohkem, aga aeg on läbi. Eh, suur aitäh, suur aitäh, et vastasite väga paljudele küsimustele aga ma paluksin, et nüüd edasised kõne, sõnavõtjad peaksid kõneajast kinni ja ma vabandan nende kolleegide ees, kellele ma ei saanud sõna anda. Äh, mul oli siin nimekirjas veel üsna mitu sõna, sõnasoovijat, aga ma jätan selle nimekirja alles ja need, kes siin kirjas on, saavad siis järgmise arutelu käigus sõna. ja et me ajakavast enam rohkem maha ei jääks, annaksin ma praegu sõna äh, proua Zukale, äh, kes on siis inimressursside ja julgeoleku peadirektoraadist komisjonis ja tema räägiks siis õiguslikust raamistikust ja ma paluksin, et ka tema oma kõneajast kinni, kinni peaks. Äh, aitäh, nagu siin juba öeldi, tähendab välisteenistuse äh, loomine seda, et on vaja tervet rida õigusloomealaseid meetmeid ja selleks tuleb parandada ka äh, personalimäärust, need muutused Äh, toimuvad tavalise õigusloome menetluse käigus, see tähendab, et Euroopa Parlament on täiel määral kaasatud. enne kui ma aga asja sisulise külje juurde läheksin, räägiksin sellest, kus me praegu oleme komisjoni ettepanekuga jõudnud. me oleme juba läbi viinud kõnelused ametiühingutega. praegu arutatakse siis seda teksti personalimääruse komisjonis, tegemist on komisjoniga, kus on administratsiooni esindajad ja kõigi institutsioonide ametiühingute esindajad komisjon peab homseks oma arvamuse avaldama ning komisjon äh, loodab, et järgmisel nädalal, seega üheksandal juunil õnnestub vastu võtta ametlik ettepanek. nii et tegemist on siis sellise tavapärase menetlusega, kuidas esitatakse ettepanek nõukogule ja parlamendile. ma tahaksin selgitada, et personalimäärus on selleks põhiraamiks äh, millele tugineb siis välisteenistuse personalipoliitika see tähendab seda, et kõrge esindaja peab vastu võtma rakendussätted selleks, et eh, see ettepanek eh, saaks ellu rakenduda. kui nüüd kõnelda eh, välja pakutud muudatusettepanekute sisust, siis artikkel kakskümmend seitse Euroopa Liidu lepingus on äärmiselt oluline. selle artikli järgi Äh, hõlmab välisteenistusametnikud, kes tulevad pea, nõukogu peasekretäriaadist, komisjonist ja ka personal, kes on lähetatud liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest. seega on väga oluline, et äh, need äh, inimesed, kes tulevad nendest kolmest erinevast allikast, et kõiki neid koheldakse täpselt samamoodi see tähendab seda, et kui me muudame personalimäärust, siis me peame hoolitsema selle eest, et nõukogu, komisjon ja liikmesriikide diplomaatilised esindajad leiavad võrdset kohtlemist nii et, et me ei anna mingeid eeliseid sisekandidaatidele või teistest institutsioonidest tulevatele kandidaatidele, kui me vakantsed ametikohad välja kuulutame. selleks, et tagada piisavat esindatust äh, äh, liikmesriikide diplomaatilistest esitust, esindustest kuni kolmekümnenda juunini kaks tuhat kolmkümmend üks nii-öelda algusfaasis äh, on meil lubatud siis rakendada konkreetseid meetmeid selleks, et soodustada nende inimeste integratsiooni. see tähendab seda, et näiteks juhuks, kui meil on vakantne ametikoht ja meil on vaja integreerida neid ametnikke, me võime neile tagada teatud eelistu-, eeliskohtlemise, kui kandidaatide kvalifikatsioon on sama. pärast seda algusfaasi, mis peaks siis lõppema kolmekümnendal juunil kaks tuhat kolmteist, on äh, selline äh, võrdne juurdepääs tagatud ka siis tei-, nendele inimestele, kes tulevad teistest Euroopa Liidu institutsioonidest nüüd, mis puudutab neid isikuid, kes tulevad liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest. selleks, et neid välisteenistusse integreerida, loome me äh, konkreetse ajutiste ametnike kategooria ja nii palju kui võimalik, on see kategooria äh, sarnane ametnike kategooriale, see tähendab, et nendel inimestel on samad õigused ja samad kohustused kui ametnikel. Nende lepingute kestvus peaks esialgu olema neli aastat ja seda võidakse pikendada siis iga kord neljaks aastaks tingimusel, kui kõnealune liikmesriik on selleks andnud oma nõusoleku. nüüd eh, eh, esimesel päeval, nii nagu nõukogu otsus ette näeb, siis nii nõukogu kui ka komisjoni teatud üksused viiakse selle välisteenistuse alla, see tähendab, et inimesed, kes töötavad nendes üksustes, viiakse üle välisteenistusse. E, enamgi veel, need ametnikud, kes siis üle viiakse välisteenistusse, kui nad soovivad taha min-, tagasi minna sinna institutsiooni, kust nad tulid, siis neile rakendatakse eeliskohtlemist, et nad võivad siis kandideerida ava-, vakantsetele ametikohtadele nendes institutsioonides samamoodi nagu nende institutsioonide sisekandidaadid. nüüd räägiksin natukene rohkem delegatsioonide olukorrast. kõigepealt delegatsiooni juhtidest ja siis delegatsiooni personalist. delegatsiooni juhid Äh, komisjon on kaasatud nende ametisse määramisse sellel määral, et neid võidakse määrata siis äh, kandidaatide nimekirjast, millele komisjon on andnud oma heakskiidu. Äh, mis puudutab nüüd Euroopa Liidu delegatsioone, siis nendes delegatsioonides, nagu te teate, on komisjoni personal, kes tegutseb kõrvuti välisteenistuse personaliga see tähendab seda, et administratiivkorraldus ja rahastusküsimustes äh, saavad komisjoni ametnikud äh, suuniseid delegatsiooni juhtidest, delegatsiooni juhid jällegi on ametnikud, kes töötavad välisteenistuses. samas jällegi välisteenistuse personal, kes täidab komisjoni ülesandeid, saab suunised äh, Euroopa Komisjonil selles osas me, meil on plaanis veel terve rida teh-, teisi tehnilisi muudatusettepanekuid, millele ma praegu ei keskenduks. ma arvan, et ma lõpetaksingi oma sõnavõtu sellega, et meil oleks võimalik ka seda küsimust arutada. aitäh, härra esimees! aitäh, proua Suka, selle väga huvitava sissejuhatuse eest! ja nüüd alustame siis arutelu kaksteist inimest on juba sõna soovinud kõigepealt härra Kvartieri. kes esindab siis õiguskomisjoni, tema on raportööriks nende muudatusettepanekute osas, millest just kõneldi. ja palun pidage oma kõneajast kinni. aitäh, esimees mina esindan Bernard Rapkaid, raportööri, kes palus, et ma teda asendaksin ma tahaksin öelda, et äh, personali eeskirjad on väga oluliseks osaks välisteenistuse loomisel. Äh, personal on selle teenistuse oluline osa ja seega me peame paika panema need reeglid, mis äh, reguleerivad personalitööd ja tegelikult äh, see on selle teenistuse edu, eduks äh, väga oluline. seetõttu Euroopa Parlament otsustaski ametliku menetluse käigus, et me koostame arvamuse äh, komisjonile ja nõukogule, milles me käsitleme neid personalimääruse muudatusi Äh, parlament on oma lähtepunktid väga selgeks teinud, me oleme seda küsimust arutanud tervel real õigusasjade komisjoni istungitel. Äh, kui me läheneme asjale nüüd juriidilisest aspektist, siis parlament on jõudnud seisukohale, et õiguslik alus personalimääruse reformiks Äh, tugineb artikle kolmsada kolmkümmend kuus Euroopa Liidu lepingus ja on väga selge, et punkt kuus nõukogu otsuses, kuna sellel ei ole õiget juriidilist alust, äh, siis selle, sellest üksinda ei piisa selleks, et äh, üksikasjalikult paika panna need tingimused, mis reguleerivad personalimääruse muudatusettepanekute tegemist. Äh, siin tuleb kasutada siis ühenduse meetodit ja kaasotsustamist. ja sellest valgusest nähtuna on äh, suursaadik Kristofferson ja äh, kõrge esindaja üritanud parandada punkti kuus sõnastust. põhimõtted, mis selles artiklis kirjas on, ütlevad, et et äh, tuleb järgida ühenduse seadusandlikku protsessi. Äh, ma olen täiesti kindel, et seda sõnastust annaks veelgi parandada, aga igatahes juba seegi sõnastus on positiivne samm edasi. Äh, veel üks oluline element, see puudutab parlamendi seisukoha sisulist külge on see, et me oleme üritanud paika panna seda, kuidas tava, tagada personaliliikmete tõeliselt võrdset kohtlemist, võrdseid õigusi ja kohustusi. Eh, see on äärmiselt oluline, kui me tahame selle institutsiooni muuta elujõuliseks. kõigepealt eh, tuleb vältida eh, seda, et sõltumatute liikmesriikide eksperdid saavad omamoodi neljandaks kategooriaks. me peame väl-, Äh, kindlalt paika panema selle, kuidas neid kasutatakse ja ütlema selgelt, et neid kasutatakse ainult konkreetsetel juhtumitel. Äh, teiseks, äh, ajutine personal liikmesriikidest peab saama võimaluse sellesse teenistusse jääda. ja siis veel see protsentide küsimus Äh, on öeldud, et kolmandik personalist peaks tulema liikmesriikidest. Äh, palju parem oleks, kui me ütleksime, et vähemalt viiskümmend protsenti personalist peaks tulema Euroopa Komisjonist, äh, arvestades seda, kui palju sellest teenistuse tööst on komisjoni pädevuses, tegelikult seda on lausa rohkem kui viiskümmend protsenti. ja siis veel sooline ja geograafiline tasakaal Äh, see peab samuti tuginema konkreetsetele meetmetele, mis meil võimaldab nende eesmärkide saavutamist ning me arvame, et äh, kõrge esindaja iga-aastased aruanded äh, personali koosseisu kohta tuleks esitada ka Euroopa Parlamendile. aitäh, härra Kvarteri ja nüüd härra Fiska Portugali parlamendist saab sõna. aitäh, esimees Äh, mul on terve rida märkusi, mida ma sooviksin teha, aga ma peatuksin er eriti kahel asjal. kõigepealt äh, need kriteeriumid, äh, mille alusel diplomaate ja ametnikke ametisse nimetatakse ning teiseks vajadus vältida huvide konflikti Euroopa Liidu teenistuste ja liikmesriikide vahel. minu arvates on oluline, et me selgitaksime neid kriteeriume Äh, mis reguleerivad ametnike ja diplomaatide ametisse määramist. me peaksime arvestama regioon, regionaalse tasakaaluga, samuti ajalooliste sidemetega, mis teatud Euroopa Liidu liikmesriikidel võivad olla äh, piirkondadega, kuhu äh, nad lähendatakse, samuti keel, keeleoskus on üks oluline aspekt. minu arvates on kõik need asjad väga olulised, sellepärast et me peame tugevdama Euroopa Liidu kohalolekut ja aga samas ei tohiks me äh, nõrgendada liikmesriikide suveräänsust oma välispoliitikas. Äh, veel üks murettekitav asi on seotud äh, huvide konfliktidega välisteenistuses. me peame astuma kõikvõimalikud sammud, et huvide konflikte vältida, sellepärast et ma kardan, me me oleme juba näinud, kuidas äh, selliseid huvide konflikte on tekkinud Euroopa Liidus ja see, see võib juhtuda ka välisteenistuses ja võib tekkida teatud konkurents liikmesriikide ja välisteenistuse vahel, vaatamata sellele, et äh, välisteenistus peaks olema siiski äh, liikmesriikide välispoliitika täiendav asi. nii et, et ma oleksin väga tänulik, kui te kommenteeriksite mitte neid kahte elementi. suur aitäh, Pišku. ja nüüd saab Prantsuse senati esindaja sõna. aitäh, esimees. see, mida mina öelda tahaksin, tegelikult äh, täiendab seda, mida minu äh, kolleeg härra Blank enne ütles. tema on välisasjadega ja vä väga palju tegelenud, ta on olnud ka kaitsekomisjoni liige väga oluline on, et me selles protsessis saaksime aru, et Euroopa on rahvusvahelisel areenil olnud suhteliselt silmapaistmatu äh, väga tihti ei ole Euroopa suutnud anda oma panust suurte konfliktide lahendamisse vaadakem kas või näiteks, mis toimub Lähis-Idas äh, või kui me räägime ka võitlusest kliimamuutustega või Iraani tuumaprogrammist, siis meile tundub, et Euroopa äh, saab oma rolli maailma areenil mängida ja olla usaldusväärne läbirääkimiste partner äh, kui Euroopa suudab kõnelda ühel häälel või vähemalt suudab kõnelda harmoonias ja sellepärast meie toetamegi välisteenistust, see peab olema Euroopa Liidu poliitika elluviimise instrument. aga nüüd tuleksin tagasi ühe asja juurde, mis puudutab ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat ma tahaksin rõhutada, et mis Prantsusmaasse puutub, siis äh, otsus osaleda sõjalistes operatsioonides ja eraldada nende operatsioonide jaoks eelarvevahendeid Äh, on äh, midagi sellist, mida saab otsustada ainult äh, valitsustevahelise meetodi läbi või seda, selle üle võivad otsustada ainult rahvusparlamendid, me ei ole nõus, et, et selliseid küsimusi hakatakse lahendama ühenduse meetodi läbi kui me saadame näiteks raha Afganistani, siis me tahame ka säilitada kontrolli selle raha üle, see on see, mida ma öelda tahtsin. aitäh, härra Boulon ja nüüd härra Saarjus Volski, kes on Välisasjade Komisjoni raportöör eh, personalimääruse muudatuste osas. aitäh, esimees. kõigepealt eh, ma olen nõus sellega, mida ütles härra Kristoffersen, et seisukohad lähenevad, see on täiesti nähtav, kuigi need seisukohad ei ole veel piisavalt lähenenud. nii et, et meil on veel vaja tööd teha Äh, parlamendi seisukoht, äh, nii nagu seda äh, peegeldab härra Broki ja Verhofstadti raport ning need muudatusettepanekud, mis on välja pakutud nõukogu otsuse kohta, näitavad väga selgelt, et Euroopa Parlament ja eriti Välisasjade Komisjon soovib tugevat välisteenistust ja samuti loomulikult äh, õiguspädevat äh, välisteenistust, kellel on poliitiline aruandekohustus ja aruandekohustus ka eelarvevahendite kasutamise eest. Äh, siin arutati seda, et mil määral see inimressursside lähenemine, mida peadirektor meile tutvustas, sellise lähenemist peegeldab ja mina pean ütlema, et minu arvates see ettekanne ei käsitlenud piisavalt seda, mis Euroopa Parlamendile muret valmistab. ma tahaksin tänada neid, kes äh, tõstatasid geograafilise esindatuse teema selles äh, tulevases välisteenistuses. Euroopa Parlament tahaks, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid tunneksid omanditunnet selle välisteenistuse suhtes, et nad suudaksid äh, identifitseerida ennast selle välisteenistuse tegevusega kogu algusest peale Äh, siin äh, selles teenistuses peaksid töötama kõige pädevamad inimesed äh, ja nad peaksid, kõik geograafilised piirkonnad peaksid olema esindatud, sest me teame, et teadmised tegelikult ei piirdu mingi konkreetse geograafilise regiooniga. ja me tahame, et see teenistus oleks ka multikultuaal-, kulturaalne ja see on võimalik ainult siis, kui kõik liikmesriigid on esitatud, esindatud ja me tahame, et kinnis peetakse praeguse eh, personalimääruse artiklis seitse ning praegune Relex, millest saab siis tulevase teenistuse peakomponent, eh, on teinud ettepanekuid, mis teevad muret. näiteks eh, paljud liikmesriigid pole selles teenistuses üldse esindatud praegu Äh, Maltas ei ole kedagi, näiteks Bulgaarias kuusteist protsenti esindatud, Luksemburgis kaheksateist protsenti, Rumeenia kaheksateist protsenti, Läti kakskümmend protsenti, Slova-, Slovakkia kakskümmend protsenti, Poola kakskümmend kuus protsenti, Sloveenia kakskümmend kaheksa, Leedu kolmkümmend kolm, Eesti kolmkümmend kolm, Tšehhi Vabariik, Ungari nelikümmend neli äh, Saksamaa seitsekümmend protsenti, äh, Suurbritannia seitsekümmend kolm ja Itaalia üheksakümmend viis ma tahaksin teada, miks äh, komisjon ei kasuta oma määrust nelisada üks selleks, et äh, tagada äh, geograafiline esindatus oma teenistustes, aitäh. aitäh, härra Saarjus Volski. ja nüüd härra Severin, kaks minutit. aitäh, esimees, kallid kolleegid. ma tahaksin peatuda natuke üldisematel asjadel. minu arvates on selge, et me räägime siin tehnilisest instrumendist ning mitte poliitilisest otsuseid langetavast organist. sellest aspektist peaksime me aru saama, et see instrument äh, peaks olema meie kolleegide jaoks hea uudis. sellepärast, et kodanikud küsivad meilt ju pidevalt äh, Äh, kus on see suurem sidusus, läbipaistvus meie välistegevuses. Äh, tegemist on ka hea uudisega meie partneritele rahvusvahelisel areenil nagu Hiina, Venemaa, USA, kes äh, pidevalt soovivad, et me oleksime sidusamad oma suhetes nendega ja kui asi on nii, siis asi ei ole selles, et komisjon või parlament saab uusi pädevusi. Äh, võib-olla asi on just nimelt äh, rohkemates pädevustes, sest kui meil on hea välisteenistus, siis me oleme tugevamad. samas tundub mulle, et see välisteenistus äh, ei peaks olema ainult tehniliselt tõhus, vaid see peaks olema ka euroopalik, see tähendab, et asi ei ole esindatuses, vaid asi on suutlikkuses teatud ülesannetega tegeleda geograafiline tasakaal aga tähendab äh, äh, natuke teistsugust tasakaalu, see ei ole niivõrd esindatuse tasakaal, vaid äh, see, et me suudaksime erinevate väljakutsetega silmitsi seista. rahvusparlamentide jaoks loomulikult peavad jääma samasugused järelevalve funktsioonid, nagu neil on omavalitsuste üle Neil peab olema võimalus samuti teha meiega koostööd, meiega kõnelda ning viimane asi, mida ma tahaksin öelda, seda, et personali osas me peame hoolitsema selle eest, et personali lojaalsus, ükskõik kust nad ka tulevad, oleks suunatud Euroopa Liidule ja mitte nende päritoluriikidele, aitäh! suur tänu, härra Severin! järgmisena sõna härra Timpestinile kes esindab Itaalia äh, esindajate koda. suur tänu teile, härra esimees! meie meelest on väga kahetsusväärne see, et paranes Ashton ei ole meiega täna liitunud, kuid äh, muidugi kõige olulisem on äh, see, et järgnevatel kuudel saaksime me heastada tekkinud viivituse välisteenistuse loomisel, meil on vaja tugevatel alustel välispoliitikat ja loodetavasti Euroopa Parlamendi komisjoni ja välisteenistuse vahel jõutakse kokkuleppele juba lähitulevikus. ja seega me toetame härra Verhofstadi ja härra Broki seisukohti. see, mis nad täna ütlesid, on minu meelest täiesti sidus ja nende eesmärkide täitmisel kujuneb välja Euroopa välisteenistus, mille alustalad on meile kõigile hästi tuttavad, tegemist on valitsustevahelise lähenemisega, ei jää viibima, vaid äh, toetatakse sellega hoopis ühenduse meetodit. oleks tõsine viga, kui tegemist oleks teenistusega, mis tegutseb komisjoni egiidi all. härra Verhofstadi poolt esitatud stsenaarium oleks tõesti väga vahetsusväärne. avalik arvamus erinevates liikmesriikides muidugi on huvitatud sellest, et Euroopa tegutsemine oleks läbipaistvam Nad tahavad, et Euroopa välispoliitika oleks nende jaoks mõistetav. ja sellega seoses peab tagama head suhted nii Euroopa Parlamendi kui ka rahvusparlamentidega. me peame koostööd tegema meie teenistused ja Euroopa Parlament peavad mõistma, kellega on võimalik äh, läbirääkimisi pidada, nii et uue teenistuse töö oleks lihtsam ja et äh, see toimiks ka paremini. suur tänu teile, härra Tempestini. järgmisena saab sõna Bundestagi esindajatel on samuti kaks minutit um,. suur tänu, härra esimees mul oleks paar-kolm konkreetset küsimust, mis puudutavad personali. nimelt ma sooviksin teada, et äh, kuidas on lood korraldatud tagasipöördumisõigusega, et need, kes tulevad äh, riiklikest teenistustest, et kui nad soovivad minna tagasi oma koduriiki, siis kuidas on see korraldatud või kas see menetlus on äh, üldse kuidagi korraldatud praegu? teine konkreetne küsimus on seotud kõrge esindaja äh, nimekirjaga. kas see tähendab, et, äh, et kui äh, komisjon seda nimekirja heaks ei kiida, et siis komisjon saab justkui vetoõiguse selle nimekirjaga? ja ma sooviksin veel teha ühe täpsustuse, sellepärast et paistab, et mõningad kolleegid ei, ei äh, oma äh, täiel määral infot, nimelt äh, näiteks sõjalised missioonid. Nende osas ähm, Saksamaal parlament ei saanud otsustada ega hääletada, näiteks ähm, ei olnud oluliste sõjaliste operatsioonide puhul isegi sellist hääletust ette nähtud veel ühe punktina sooviksin öelda, et paljud saksa, briti, prantsuse humanitaarabiorganisatsioonid ja seda peaksid teadma äh, rohelised ja see peaks neid huvitama. et nad on esitanud äh, kriitikat ja ka küsimusi, et kas välisteenistus Äh, saab üldse luua, äh, äh, sõlmida lepinguid, on tal sellised õiguslikud pädevused nimelt praegu arvatakse, et Lissaboni lepingus sellisest teenistusest juttu ei ole ja see tähendab, et tal ei ole ka see tähendab, et praegusel välisteenistusel praeguses kavandatavas vormis ei ole selliseid õiguslikke õigusi, see on seotud ka kriitikaga, et tsiviilsõjaline äh, koostöö on, et seda ei võeta alternatiivina sõjalisele, sõjalistele missioonidele ma loodan, et kolleegid arvestavad äh, selle, nende kriitikapunktidega välisteenistuse kujundamisel. ja sooviksin ka toetada kolleeg Tiinit. nimelt ma olen täiesti nõus temaga, et sõjalise operatsioon, sõjaliste operatsioonide üle peab olema kontroll. suur tänu järgmisena sõna proua Haudalale kaheks minutiks, kes on inimõiguste allkomisjoni esimees. suur tänu, härra esimees. Teid ei üllata ilmselt see, et ma kasutan oma lühikest kõneaega ära selleks, et tuua esile, kui on oluline, kui oluline on inimõiguste poliitika integreerimine meie uutesse struktuuridesse ja mul on väga hea meel, et meil õnnestub täna rääkida sellest asjast rahvusparlamentidega. sest see aspekt äh, unustatakse tihti ära. isegi äh, kui me arvestame seda, et äh, inimõiguste ja demokraatia alustaladele Euroopa Liit ju üles on ehitatud ja Lissaboni leping toestab neid äh, põhimõtteid. ja ma tõesti loodan, et me koos suudaksime tagada selle, et uuel struktuuril on ka väga oluline inimõiguste lõimimise element. meil on vaja koolitust selleks, et meie ametnikud ja diplomaadid oleksid pädevad oma tegutsemises ja mõistaksid, mida meie inimõiguste suunised ka tegelikkuses tähendavad. meil on vaja väga selgeid elemente kesktasandil ja Euroopa Parlament on nõudnud inimõiguste osakonna loomist struktuuri sees see tuleb tagada kõrgetasemelisena, selleks et ta saaks osaleda ka riikide strateegiate koostamisel, mitte ei jääks kõrvale. mõelda tuleb ka sellele, kuidas kõrgem esindaja on esindatud inimõiguste küsimustes, kas selle jaoks luuakse äh, Äh, asendaja koht või on tegemist äh, siis äh, nende isiklike esindajate süsteemiga, nii nagu Solanal. ja ka delegatsioonide töö inimõiguste alal. eelmisel nädalal käis meie inimõiguste allkomisjon Washingtonis ja meile tõesti meeldis see, et Euroopa Liidu delegatsioon keskendus sellel visiidil inimõigustele, nii peaks olema kõikide Euroopa Liidu delegatsioonidega ja peab olema võimalused koostööd teha ka kodanikuühiskonnaga. niimoodi on võimalik tagada selle, et äh, meie välissuhted arvestavad ka meie kohustustega inimõiguste vallas. suur tänu, proua Haudala, äh, proua Amelin, äh, Prantsuse assamblee esindaja. suur tänu, härra esimees, paari sõnaga tuleksin tagasi selle juurde, ei tuleks ma tagasi selle juurde, mida Prantsusmaa arvab, sellest on palju on räägitud, me peame seda teenistust väga oluliseks, kuid äh, meie jaoks äh, on võib-olla kõige olulisem see, et sellel teenistusel oleks autonoomne eelarve ja et nendel oleks sõltumatus ka personali haldamisel. tagada tuleb äh, muidugi see, et nad oleksid suhteliselt eemal seisvad nõukogust ja komisjonist. meie jaoks on need võtmetähtsusega küsimused, ainult nii saab tagada selle suure eh, uudse teenistuse toimimine. ja tegemist peaks olema sui geneeris lähenemisega. nüüd, eh, kui me räägime teenistuse ulatusest äh, ma olen nõus sellega, mida öeldi inimõiguste kohta, kuid meie parlamendi jaoks äh, on oluline kriisijuhtimine ja kriisijärgse olukorra haldamine. senaator Buloo sellest juba rääkis, minu kolleeg, me kõik teame, millist suurt lisandväärtust ühendus võib toota nendes valdkondades. nüüd veel personalist, ma tahaksin teada, kas oleks võimalik äh, saada ülevaade arvudest täpsemalt ja et kuidas, äh, millised on arengud, tahame tagada ka soolise võrdõiguslikkuse äh, personali seas ja nõukogu ja komisjoni ja nõukogu personal peavad ja liikmesriikide personal peab olema võrdselt esindatud. ja veel, vaatame ka, kui tõsiseltvõetav on see ajakava, mille me oleme endale seadnud me oleme suhteliselt palju aega kulutanud äh, selles esimeses faasis ja täna on näha, et üsna mitmed äh, probleemid on veel lahendamata. kuid kui meil mingisugust äh, luugeret siiski paigas ei ole sügiseks, siis ilmselt meie usaldus haihtub õhku. mitte ainult meie enda seas, vaid maailm kaotab usalduse meie vastu me ju teame, kui oluline selle teenistuse loomine on ja kui äh, palju inimesed sellest huvitatud on välismaailmas. ma tean, et Euroopa Parlament tahab oma mittesiduva arvamuse esitada ÜVJP osas ja teil on kasutusmenetlus eelarve osas, kuid ma tahaksin siiski konkreetset kalendrit äh, saada. suur tänu, proua Melin härra Tsingeris, kes on Leedu parlamendi väliskomisjoni esimees, teil on kaks minutit, palun. Uh, dear chairman, dear colleagues. härra esimees, kallid kolleegid. mul on mõned lühikesed uh, kommentaarid. homme võtab meie parlament uh, kolmandal lugemisel vastu meie diplomaatilise korpuse personali puudutavad sätted langetatakse siis põhimõtteliselt otsus nende inimeste üle, kes hakkavad tulevikus proua Ashtoni äh, struktuurides tööle. nii et äh, omalt poolt ütleksin nii palju, et äh, me toetame härra Sarjus Volski öeldut, Äh, geograafilise proportsionaalsuse osas ja meile meeldiks, et välja kujuneks tõeline Euroopa Liidu välispoliitika. räägime arvudest. Nicaraguas on Euroopa Liidu delegatsioonist tööl neliteist inimest ja Ukrainas sama palju, neliteist-viisteist ametnikku äh, Euroopa Liidu delegatsioonis. ausalt öeldes tekitab see mõningaid kõhklusi selles osas, kas meie välispoliitika siiski on tasakaalus, eriti äh, võttes arvesse olukorda meie naaberpiirkonnas. teine asi, millele pööraksin tähelepanu, puudutab ähm, meie toormaterjalide poliitikat Euroopa Liit eh, peaks olema siiski sõltumatu ühest toormaterjali eh, monopoolsest tarnijast, aga seda poliitikat meil eelmistel aastatel ei õnnestunud edukalt eh, läbi viia. Euroopa Liidu liidrid öö, nende puhul pole selgust äh, välismaailmale, et kellega siis ikkagi läbirääkimisi peaks pidama. ei ole ühtset inimest äh, või ühtset kohta, kust saada poliitika kohta küsimusi, kust leida lahendusi. nii et selline koht tuleb leida nüüd, järgmine eesmärk on tasakaalustatud Euroopa naabruspoliitika nii lõuna kui ka ida suunas nii et äh, tasakaal äh, praegu meie meelest äh, seda ei ole. meie toetasime Barcelona protsessi, toetame Vahemere poliitikat, kuid Ukraina, Moldova, Gruusia, Kaukaasia riigid peaksid küll saama suurema tähelepanu Euroopa välispoliitikas. suur tänu teile, härra esimees! jääb üle loota, et Euroopa Liidu ühtne välispoliitika pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja proua Ashtoni tööle asumist äh, meil ka kaante vahele saab. suur tänu teile, äh, proua Lösing! ja vielen Dank! suur tänu! see, mis puudutab pädevuste laienemist või pädevuste kirjeldust välisteenistuses, siis eh, minu fraktsioon, kuue NGL, on see fraktsioon, kes eh, Euroopa Parlamendis esindab vähemust. Saksamaa parlamendi saadik juba kritiseeris seda, et arengupoliitika pädevused kaasatakse välisteenistuse alla. aga me ei ole vähemuses eh, oma arvamusega, mis puudutab teisi Äh, valdkondi. näiteks äh, valitsusvälised organisatsioonid, äh, humanitaarabiorganisatsioonid, siin ma pakuksin välja, et me peaksime samasuguse konverentsi, kus on kaasatud ka rahvusparlamentide esindajad ja ka nende organisatsioonide esindajad tuleks korraldada. veel üks küsimus, mille ma sooviksin esitada on, et kas vahepeal on juba selgunud, kui suur saab olema välisteenistuse personal? me kuuleme erinevaid arve kahe tuhandest kuni kaheksa tuhande isikuni ja ma sooviksin teada, et kas vahepeal on selgunud ka, kui palju välisteenistus maksma läheb. peale selle, millisest Ehm, millistest sektoritest ja valdkondadest ehm, ametnikke võetakse? sest on kuulda, et ehm, väga palju inimesi soovitakse võeta majandussektorist ja et ka kaitsepoliitika sektorist soovitakse palju ametnikke värvata ja ka militaarstaapide esindajaid soovitakse väärata ja kui palju üldse sõjalist personali soovitakse kaasata välisteenistusse töödesse? suur tänu ja nüüd kolleeg Koppa, palun. suur tänu. me kõik teame, et Euroopa välisteenistus on väga mahukas ülesanne meile juba kolmandat korda me arutame seda teemat, arutame seda Euroopa Parlamendi väliskomisjonis ja pidevalt esitatakse samu küsimusi, näiteks mis puudutab geograafilist eh, tasakaalu eh, personali osas, see on loomulikult oluline küsimus ja iga liikmesriik eh, soovib loomulikult, et ka tema seisukoht oleks peegeldatud välisteenistuses. ja see punkt ei ole piisavalt äh, selgitatud ja täpsustatud ähm, meie töödokumentidesse. see küsimus on endiselt veel ebaselge, me sooviksime täpselt teada, kuidas äh, proua Ashton seda esindatuse küsimust ka Euroopa põhja, lõuna, ida, lääne osas hakkab äh, lahendama. meil on siin vaja täpseid, selgeid vastuseid nendele täpsetele, selgetele küsimustele ja ainult siis, kui me saame need täpsed, selged vastused, saame me näha, kas struktuur on ka läbipaistev ja ma sooviksin nõustuda nendega, kes ütlesid, et on hädavajalik äh, arvestada siin ka soolise võrdõiguslikkusega. suur tänu ja viimase kõneleja saab sõna Soome parlamendi esindaja. Äh, suur tänu, härra esimees mina olen proua Naukler ja kuivõrd äh, Soomes on kaks riigikeelt, kasutan äh, ma vähemuskeelt ehk rootsi keelt, kuivõrd äh, olen ise rootsikeelsest kogukonnast pärit. Euroopa poliitika, välispoliitika toetamine läbi tõhusa välisteenistuse mõte sellest võib tunduda väga keeruline, et äh, juriidilised küsimused tõusevad äh, esiplaanile ja et üldpilt kaob äh, silmist. väga paljud ütlesid, et ähm, personal hakkab koosnema väga paljudest erinevatest riikidest pärit kodanikest ja see muidugi koondab teadmisi ja see on teretulnud. kuid väga selge on ühtlasi ka see, et see aitaks meil veelgi edasi arendada Euroopa identiteeti, seda ei ole ju veel saavutatud, me peame võitlema igasuguse natsionalismi vastu Euroopas ja liiga palju äh, rahvuslikele huvidele keskendumist. väga oluline on rõhutada seda, mida ütles äh, proua Haudala, Euroopa Parlamendi inimõiguste komisjoni esinaine inimõiguste äh, rolli kohta ja tähtsuse kohta meil on vaja ühtset äh, seisukohta inimõiguste osas. ja kui me tõesti tahame jõuda ühistegevuseni ähm, maailmas, näiteks kriisihaldusoperatsioonidel ja nii edasi, siis tuleb kõigepealt oma poliitikates ikkagi kokku leppida. me ürit-, üritame aidata ÜRO-d, kus võimalik, kuid äh, meie töös on veel äh, väga lai tööpõld ees, enne kui me saame rääkida tõhusast tegutsemisest. ja seega minu meelest äh, peame me olema valmis teinekord üle andma rahvuslikud pädevused Euroopa teenistusele. suur tänu, proua Naukler, teile! Läheme nüüd edasi ja proua Souka saab vastata kümne minutiga, kui vähegi võimalik. aitäh. ma annan äh, hiljem sõna ka sa-, suursaadik Kristoffersonile, sest et paljud küsimused puudutasid tegelikult teda. mina keskenduksin aga personalimäärusega seonduvale äh, kõigepealt ma räägiksin õiguslikust alusest, see on artikkel kolmsada kolmkümmend kuus ja see tähendab, et ette on nähtud kaasotsustusmenetlus. siin taheti ka teada, et mil määral lähetatud liikmesriikide eksperdid hakkavad moodustama nõndanimetatud neljandat personalikategooriat äh, kõigepealt need liikmesriigide eksperdid ei moodusta ühte kolmandikku nendest inimestest välisteenistuses. ja siis väide nagu viiskümmend protsenti personalist peaks tulema komisjonist, sellist ideed praegu kaalumisel ei ole, vähemalt nii palju, kui mina tean. siis küsiti, mil määral liikmesriikide personal peaks saama teenistusse edasi jääda praegu on ette nähtud Äh, võimalus siis lepinguteks, nelja-aastased lepingud ja nagu ma ütlesin, neid lepinguid on teatav arv kordi võimalik pikendada, sõltuvalt sellest, mil määral liikmesriigid sellega nõus on. Äh, see võimalus on olemas ja see sõltub äh, sellest, kuidas liikmesriigid seda võimalust hakkavad kasutama. siis küsimus diplomaatide ja ametnike ametisse määramise kriteeriumitest. on selge, et me rakendame üldkriteeriumeid see tähendab siis äh, inimese enda omadused. ma tahaksin rõhutada, et personalimääruse kriteeriumid äh, kehtivad, see tähendab siis väljapaistvus ja samuti me peame arvestama geograafilise tasakaaluga nii palju kui vähegi võimalik. siis äh, veel üks küsimus esitati mulle, mis puudutas Äh, lojaalsust välisteenistuse suhtes ja kuidas äh, tagada, et need inimesed, kes on välisteenistused, on, on lojaalsed sellele teenistusele ja mitte oma riigi administratsioonile. Äh, mulle tundub, et see on üks küsimus, mida saab lahendada sel moel, et me anname inimestele nelja-aastaseid lepinguid, mida saab pikendada ja see ongi põhjus, miks me soovime, et meil oleksid pikendatavad lepingud ma ei tea, kas ma sain nüüd küsimusest õigesti aru, selle esitas Bundestagi esindaja. Äh, küsimuse esindaja oli mures äh, sellepärast, äh, kuidas ühenduse esindajad saavad oma koduriikidesse tagasi minna, see tegelikult ei ole ju mingi probleem. kui aga kõneleja pidas silmas liikmesriikide diplomaate, Äh, siis äh, otsus välisteenistuse kohta näeb ette, et liikmesriigidel on kohustus võtta tagasi need inimesed, äh, kes on olnud lähetatud välisteenistuse juurde. paljud küsimused puudutasid inimõiguste osakonda ja sellele küsimusele ehk vastab härra Kristoffersen. mis puudutab nüüd küsimust eelarve autonoomia kohta ja personali haldamise autonoomia kohta välisteenistuses. ma ütlesin juba alguses, et välisteenistus on üks institutsioon, mis ei ole institutsioon stat-, seaduste mõttes, see tähendab seda, see teenistus omab autonoomset personalipoliitikat. ja sellega ma lõpetaksingi ja veel üks asi, mis puudutab seda geograafilise tasakaalu küsimust. Äh, antud hetkel meil ei ole plaanis kehtestada kvoote sellepärast et üks viis, kuidas tagada see lõuna, põhja, ida, lääne esindatus, on kvootidega, aga hetkel meil igatahes ei ole plaanis selliseid kvoote kehtestada. ja sellega ma lõpetaksin, suur aitäh, härra esimees! aitäh ja, ja nüüd saab sõna ka veel härra suursaadik Kristoferson ja mitte üle viie minuti, palun Äh, esitati terve rida küsimusi, mis natukene lähevad kaugemale personalimäärusest. siin esitati küsimus näiteks ajastamise kohta, mis on seotud meie arutelu esimese osaga ja võib-olla ma vastaksin sellele. nagu siin korduvalt on öeldud, on tegelikult neli elementi, mis on vaja selleks, et see teenistus saaks toimida. otsus, finantsmäärus, personalimäärus ja eelarve mina loodan ja ootan, et, et eelarve on see viimane asi, mis äh, paika pannakse ning see eelarve ajakava, millest me praegu lähtume, äh, on selline, et juuni keskel me suudame komisjonile esitada siis oma eelarve eelnõu äh, ja kui kõik teevad oma tööd nii nagu vaja, siis äh, oleks meil lisaeelarve esimeseks oktoobriks olemas. nii et, et ma arvan, et kui nüüd öelda, et kuna see kõik käivitub, siis esimene oktoober oleks see kuupäev, mida ma mainiksin ja ma tõesti loodan ja ootan, et kõik läheb nii, nagu plaanitud me oleme väga huvitatud sellest, et see põhiotsus äh, langetataks niipea kui võimalik. see tähendaks seda, et me saaksime vähemalt hakata juba personali värbamist ette valmistama, me ei saaks inimesi veel küll värvata, aga me saaks teha teatud ettevalmistustööd, intervjuusid ja nõnda edasi ja kui eelarvevahendid on juba olemas, siis saame töölepingutele alla kirjutada. nii palju siis ajastusest personali värbamine ja uute liikmesriikide mured. ainus, mida ma öelda saan, äh, kinnitades juba seda, mida proua Suka ütles, et meil praegu ei ole ette nähtud kvoote, äh, tahaksin öelda, et tegemist on küsimusega, äh, millesse suhtutakse väga tõsiselt ja kui üks asi, mis siin arutelu käigus on täiesti selgeks saanud, on see, et see on üks küsimus, mis tuleb lahendada ja proua Ashton teab väga hästi eh,, nagu ma kõik me, kõik teised, kes selle protsessiga seotud on, et kui me seda küsimust õigesti ei lahenda, siis on meil tõsised probleemid. ja seetõttu see baasotsus tegelikult näeb ette ka mehhanismid tagamaks, et see küsimus oleks pideva kontrolli all. inimõigused. proua Haudala, ma arvan, et proua Ashton on nõus paljuga, mida te ütlesite, äh, sealhulgas ka teie paljud konkreetsed ettepanekud näiteks delegatsioonide osas. Äh, koolituse osas, äh, seda mainiti ka ka see on väga oluline küsimus, uute diplomaatide koolitus Äh, kui me hakkasime selle teenistuse ettevalmistamisega tegelema, siis selgus, et me võib-olla ei ole oma ettevalmistusega nii kaugele jõudnud, kui oli vaja. nii et, et võib-olla meil läheb vaja aasta, et see koolituse asi korda saada. ja see on muide küsimus, kus me oleme väga huvitatud ka Euroopa Parlamendi seisukohtadest, et meil see asi tõesti õigesti käivituks. arengupoliitika. ka seda mainis terve rida kõnelejaid ärgem unustagem, et kuigi äh, osa programmeerimisest peaks äh, toimuma selles välisteenistuses, siis kõik need otsused on siiski komisjoni otsused. Äh, lõpuks jõuab kõik ikkagi välja komisjoni meie välisteenistuses peame hoolitsema selle eest, et et on olemas sidusus nende asjade vahel, mida me teeme, näiteks selle vahel, mida me teeme rahu tagamisel ja, ja muude tegevuste vahel. Äh, need ajad, kus ähm, arengupoliitikat nähti äh, julgeolekupoliitikast täiesti lahus, on juba möödas Äh, on väga palju riike maailmas, kus ilma julgeolekupoliitikutega ei saa olla arengupoliitikat. ja vastupidi, paljudes maailma piirkondades ei oleks julgeolekut, kui ei oleks arengupoliitikat. nii et, et äh, kõik need ettepanekud siis on ühised ettepanekud arenguvolinikult ja proua Ashtonilt ja tahaksin veel kord lisada, et see ettepanek äh, Äh, teeb lõpu ka sellele kunstlikule eraldusele, mis meil siiamaani on olnud äh, AKV riikide ja teiste riikide vahel. ja personal ja arvud, kui lubate. lähtepunktiks on siis see, et me viime inimesi üle komisjonist ja nõukogu sekretäriaadist. Äh, mis puudutab siis äh, AD-klassi ametnikke, siis me arvame, et see üleviimine puudutab umbes kaheksasadat inimest. ja kuskil äh, kuussada nendest tuleb komisjonist. nii et, et nagu te näete juba algusest peale, väga paljud inimesed tulevad sinna teenistuse komisjonist. me esitame äh, tõenäoliselt homme ka äh, aruande selle ühe kolmandiku personali värbamise kohta ja sealt te näete, et äh, me jällegi ootame, et AD tasandi ametnikud, et neid oleks kuskil üksteist tuhat. niisiis, kõik need tohutu suured arvud, mida te kuulete, on arvud, kus, kuhu käib sisse ka teenindav personal, kohalik personal delegatsioonides ja lõpetuseks see Nicaragua ja Ukraan, Ukraina võrdlus, et personali arv on sama. põhjus on sama, põhjus on selge siiamaani me oleme põhiliselt keskendunud just nimelt arengumissioonidele ja äh, selline suhtumine peab muutuma ja on terve rida delegatsioone nagu Ukrainas, kus meil on tõesti vaja personali osakaalu tõs-, tõsta, nii et vabandan, et ma nii pikalt seletasin suur aitäh, härra Kristoffersen. ja nüüd lõppjäreldusteks saab sõna väliskomisjoni raportöör härra Brock ja püüdke viie minutiga hakkama saada. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et eh, me peame me kindlasti meelde jätma selle, et välisteenistus on teenistus mitte ähm, ise otsustamispädevusega organ. ja härra Kristofferson juba ka mainis seda, see hübriidinstitutsioon peab toetama kõrge esindaja tööd välissuhete äh, koordineerimisel ja välissuhete pädevus jääb komisjoni juurde ning peab ka koordineerima seda äh, tööd nendes ülesannete, äh, ülesannetes, mille pädevused on nõukogu juures. ning äh, kõrge esindaja on ka komisjoni asepresidendiks välispoliitika küsimustes ning kõikides nendes ähm, küsimustes, kus võivad tekkida konfliktid voliniku ja kõrge esindaja ja ühenduse pädevuse vahel, siis öö, need küsimused äh, peavad, äh, äh, tuleb täpsustada. sellega on ka selge, et need otsustusstruktuurid ei tohi rikkuda ka rahvusparlamentide pädevusi, näiteks kui Saksamaa parlamendil on pädevused näiteks sõjalis, sõjaliste missioonide osas, siis välisteenistus ei oma pädevust sellistes küsimustes. nii et selliste kuulujuttudega ei tasu tulla. edasine punkt. rahastatakse seda ühenduse tegevuseelarvest ja see allub eelarve kontrollile ja allub ka Ähm, Euroopa Parlamendile äh, otsuste osas nüüd halduskulude osas äh, tuleb veel äh, arutada, kuidas siin kontroll välja töötatakse. oluline on ka see, mida siin räägiti personali eeskirjast. Euroopa Parlamendis meil ei ole probleemi sellega, et üks kolmandik tuleb liikmesriikidest, kuid siin on, kuid see ei kaasa sugugi mitte kaitsetööstuse valdkondi, siin on tegu ikkagi riiklike diplomaatidega kaitsetööstuse esindajad olid varem äh, meil kommunistlikes äh, riikides esindatud äh, diplomaatilises teenistuses, nii et võib-olla ka meie Saksamaa esindaja endiselt veel <clears throat> mäletab neid aegu. siin aga öeldi ka, äh, kes täpselt kuulub äh, personali alla, kes mitte, sest ja me ei soovi, et personali väga suureks paisutatakse, sellepärast et vähemalt pool, kui mitte rohkem on siin äh, tegu ikkagi ähm, ühenduse tegevuste koordineerimisega ja seetõttu on oluline, et vähemalt pool tuleb ähm, Euroopa institutsioonidest. aga ma loodan, et äh, hea tahte puhul me jõuame siin ka hea kompromissina. sest kui kui meie ütleme et, et viiskümmend protsenti peab tulema komisjonist ja nõukogust ja nõukogu ütleb et, et viiskümmend protsenti peab tulema komisjonist, et siis ma arvan, et siin on ikkagi meil veel mänguruumi läbirääkimistel olemas ja me saame ta kõik need arvud ka paika. sooviksin veel rõhuta, et siin räägiti ja ka kolleeg Blanc rääkis et äh, Euroopa Parlamendi pädevused on täpselt kirjeldatud artiklis neliteist, äh, kolmkümmend kuus, kakssada üheksateist ja nii edasi ning äh, niimoodi see asjade seis ka jääb, nii nagu see on lepingus sätestatud. Euroopa Parlamendil on, on oma pädevused ja ka oma Äh, kohustused, nimelt ähm, lepingus on ka kirjas, et äh, kõrge esindaja peab konsulteerima Euroopa Parlamendiga ähm, ühise, äh, ühise välise julgeolekupoliitika osas. ja kindlasti me peame töötama ka selles osas, kuidas see lepingu sisu praktilises elus hakkab välja nägema. ja veel paar sõna ajakava kohta. me oleme valmis nii kiiresti kui kui võimalik, kui ähm, me loodame, et äh, proua Ashton äh, saab ka meie juurde veel tulla, et äh, veel lisaküsimusi selgitada. personali küsimus, mis mängib siin, mis mängib siin nii olulist küsimust, siis me peame siin need formaalsed protseduurid läbi viima, kuid igal juhul Euroopa Parlament ei ole siin nende viivituste taga meie huvides on see, et välisteenistus, mis alluks ka mm, parlamentaarsele kontrollile, võimalikult kiiresti jalule seataks. suur tänu! suur tänu, härra Brock! ma tänan ka härra raportööri, suursaadik Christophersoni, proua Sukat, tänan kõiki, kes on siin väga tõhusalt äh, kaastööd te teinud tänasel koosolekul, tänan kõiki osalemast me soovime nüüd selle koosoleku alusel töötada edasi ja vaadata, kuidas välisteenistuse osas tööd edasi kujunevad. ma so-, tänan kõiki osalisi, kõiki assistente ja kutsun teid ka väikesele äh, vastuvõtule